Chers collègues, je pense qu'on peut commencer déjà avec le vote. lugupeetud kolleegid, asume hääletuse juurde. Les points suivants concernant les votes. austatud kolleegid, ma arvan, et me peaksime nüüd jätkama oma päevakorraga. Kariibi meri, Vaikne ookean ja nii edasi ja tegu on siis artikkel seitsekümmend seitse ja äh, artikkel kakssada üheksa, kakssada kaheksateist on proua Gabriel juba esitanud oktoobrikuus äh, selle äh, raporti ühte muudatusettepanekut esitatud ei ole, ma sooviksin teada, kas proua raportöör soovib sõna võtta. aitäh, ütleb proua Gabriel. ma sooviksin tänada kõiki variraportööre positiivse koostöö eest ja ma sooviksin tänada ka nende arvukate mõttevahetuste eest ning sooviksin veel kord tähelepanu juhtida sellele, et see instrument äh, puudutab siis viisanõudest loobumist käsitlevat lepingut, see on nii poliitiline kui sümboolne ähm, akt ja oluline on, et Euroopa Parlament saaks ka infot läbirääkimiste edasiliikumise kohta ja ma sooviksin ka tähelepanu juhtida olemasolevale praktikale, mis seisneb selles, et et lepinguid hakatakse ajutiselt rakendama juba enne seda, kui parlamenti on sellest teavitatud. nii et sellele tuleb kindlasti tähelepanu pöörata ja järgmiste läbirääkimiste käigus tuleks kindlasti sellega ka arvestada. aitäh, ütleb proua esimees, nüüd elektrooniline hääletus, kas kõik on valmis? kas kõigil on äh, hääletuskaardid kaasas? kaks sekundit annan teile veel aega. niisiis, iga lepingut äh, hääletame eraldi niisiis, esimene Euroopa Liidu Dominika vaheline lühiajalise viisanõudluse loobumist käsitlev leping hääletus on lõppenud. hääletus on lõppenud, vastu võetud. järgmine leping Euroopa Liidu ja Grenada, hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. kolmandaks. Andalusia, Saint Lucia hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. edasi Saint Vincent ja Grenadiinid, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Trinidad ja Tobago, hääletus on alanud hääletus on lõppenud, vastu võetud. edasi Samoa hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. järgmiseks Timor Leste, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. Vanuatu hääletus on lõppenud. vastu võetud. Euroopa Liit ja Araabia Ühendemiraadid, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. õnnitlused proua Gabrielile. ja nüüd lugupeetud kolleegid. Äh, see äh, hääletus leiab aset siis järgmisel täiskogul. ja nüüd järgmine punkt, ka detsembris kaks tuhat viisteist leiab aset siis hääletamine proua Gabrieli raporti osas ja nüüd järgmine punkt. ja, see on siis kell võtnud présomption d'innocence. Oh oui. Euh. Süütuse presumptsioon hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. La question orale sur l'Hongrie, c'est ça, cette question orale? ja nüüd suuline küsimus äh, olukorra kohta Ungaris ja see on ka nüüd hääletusel suuline küsimus. hääletus on lõppenud. samuti vastu võetud. hästi. nii palju siis hääletamisest avant de continuer avec l'ordre du jour ja nüüd enne, kui jätkame oma päevakorraga, je vais attendre de deux qu'on doit continuer avec l'autre. lugupeetud kolleegid, jätkame oma päevakorraga. järgmine päevakorrapunkt. Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vaheline raskete kuritegude terrorismivastases võitluses tehtav strateegiline koostöö. vabandage palun, kolleegid, aga me peame jätkama oma päevakorra läbitöötamisega, nii et palun vaikust. järgmine päevakorrapunkt. Araabia Ühendemiraatide ja Europoli vaheline raskete kuritegude ja terrorismi vastases võitluses tehtav strateegiline koostöö. nõukogu eesistujariik teeb peatselt ka oma ähm, ettepaneku projekti ja samuti siis tutvustatakse Euro-, Europoli osavõtul ka seda raporti projekti. ja härra äh, Liit, olete siin kohal, palun, teil on sõna. Teil oli täiesti õigus. lepe on igal juhul strateegilise iseloomuga ja teisiti kui operatsioonilise kokkuleppe puhul äh, ei ole mitte isikliku lähenemisviisi. asi puudutab koostööd Araabia Emiraatide ja Euroopa Liidu vahel eh, ja eh, koostööd Europoliga raskete kuritegude vastu võitlemisel on tegemist vaid strateegilise teabevahetusega, see tähendab seda, et mingeid isikuandmeid ei vahetata vahetatakse mõtteid üldiste tegevussuundade, eh, uurimismeetodite, eh, kuritegevuse ennetamise ja koolitamismeetmete osas, aga ka eh, kuritegevuste, kuritegevuse avastamise küsimustes. meie jaoks on, pakub huvi tugevdatud koostööd teha mm, käibemaksu, rahapesu ja muudes valdkondades. alates kahe tuhande nelja, kolmeteistkümnendast aastast on Europol juba Abu Dhabis kohal ja see koostööks on tehtud esimesed sammud, see on erakordselt oluline teha koostööd julgeolekupoliitilistes valdkondades ja seda koostööd soodustada. lepe peab aitama kaasa äh, koostööd paremustada äh, majanduskoostöö valdkonnas ja selles mõttes on see meie jaoks erilise tähtsusega. niisiis ähm,, härra Bordet, võib-olla ka Europoli esindaja soovib sõna? härra Neumann. aitäh proua esimees. lihtsalt veel kord sooviksin rõhutada seda, mida härra Bordei äsja ütles, et tegu on kokkuleppega, mis puudutab äh, mitteisiklik, isikuandmete mm, vahetust, siis strateegilisi andmeid puudutab see. kui see kokkulepe sõlmitakse, siis see annab meile võimalus ähm, meie luureandmete pilti rikastada väga olulistes valdkondades, nagu terrorismivastane võitlus ja samuti, mis puudutab varifirmade mm, äh, tehtud pettusi ja äh, samuti rahapesu. nii et, et see luurepilt, mille me kokku paneme Europolis, äh, siis si-, sinna me saame kaasata nüüd ka andmed, mis tulevad Araabia Ühendemiraatidest ja läbirääkimised, mis on nüüd edukalt lõpuni viidud, tuleb äh, uuesti alustada, kui Europoli õiguslik äh, alus on jõustunud, nii et see strateegiline kokkulepe on meie jaoks operatiivpõhjustel väga oluline ja see strateegiline kokkulepe ei hõlma isikuandmete vahetust. ja kui me praegu kokkuleppeni ei jõua seda lepingut allkirjastada, siis äh, me tekitame kahe kuni kolme aastase viivituse, nii et ma loodan, et te arvestate nende aspektidega. aitäh, härra Neumann. ja nüüd annangi sõna proua raportöörile, äh, proua Mussolinile. palun, teil on sõna. aitäh, proua juhataja. silmas pidades seda, mida ütlesid nõukogu Europoli esindajad, tuleks viidata siiski sellele ja ma kordan seda, tuleks viidata sellele, et see leping on erakordselt suure tähtsusega. põhimõtteliselt ei toimu mitte mingisugust isikuandmete vahetust Euroopa Liidu ja Araabia Ühendemiraatide vahel. Araabia Ühendri-, Ümer-, Emiraadid on riik, kus toimuvad praegu suured äh, muudatused, kus on aga ka majanduskuritegevuse valdkonnas olnud äh, olulisi nihkeid ja arenguid ja seepärast on oluline koostöönõukogu raames äh, koostööd teha, tegemist on tehnilist Äh, laadi koostööga, mille eesmärgiks on majanduskoostöö soodustamine, majanduskuritegude vastu võitlemine, terrorismi vastu võitlemine ja nii edasi tehes koostööd Euroopa Liidu ja Ühendemiraatide vahel, on võimalik ka teabevahetus erinevatest töömeetoditest, teabevahetus, äh, hariduse andmine, spetsialistide koolitamine, strateegilised meetmed ja nii edasi. me teame, et äh, Europoli äh, määruse läbivaatamine on praegu käimas ja ma leian, et äh, peaks olema siiski võimalik vabalt arvamust avaldada ja Europoli esindaja rõhutas, et see leping on tegelikult väga oluline ja ma olen temaga täiesti nõus, suur aitäh, proua Mussolini! härra Kirkhope, palun uh,. Uh, I... tänan, juhataja, ma tahtsin lisada paar sõna uh, eelkuuldu toetuseks. kõigepealt minu arvates on äärmiselt oluline uh, mõista, uh, kuidas maailm pöörleb ja muud ja millised on ohud meie arengule. Araabia Ühendemiraatidest on kujunenud suureks keskuseks inimeste liikumisel arvestades, et ka sellel piirkonnal on suur äh, kaubanduslik tähtsus ja seda arvestades paratamatult on tekkinud vajadus viia meie koostöö kõrgemale tasemele äh, võitluses raskete kuritegude ja terrorismi vastu. ma arvan, et tegemist on äärmiselt positiivse sammuga, kuid tahtsin juhtida tähelepanu ka sellele, et Taani, Ühendkuningriik ja Iirimaa Äh, samuti osalevad selles otsuses. ja nad ei jää kõrvale äh, mingisuguste protokollide järgi, nad on igati kaasatud ja ma arvan, et Europoli poolt mitmel korral meie komisjonis üles näidatud ka äh, ekspertteadmisi saab olema kättesaadav ka Araabia Ühendemiraatidele selle lepingu raames ja see on äärmiselt oluline äh, sest me soovime, et meie maailmapartnerid suudaksid samuti välja töötada kõrged koostööstandardid ja need edasi arendada. ma ei ole mitte ainult äh, väga rahul ja õnnelik selle lepingu üle, ma leian, et see loob tulevikuks ka mitmeid võimalusi ja tegelikult käsitleb ka mitmeid murepunkte ja probleeme, mis meil aastate jooksul on tekkinud ja see on väga hea märk äh, Euroopa Liidu poolt suur tänu, härra Kirchhoff, proua Kaupmann jah, aitäh, proua juhataja. Äh, on vaieldamatult selge, et Araabia Ühendemiraadid on meie jaoks oluliseks partneriks ja seda siin kõike ka juba põhjalikult selgitati. kindlasti on oluline ka see, et me teeksime koostööd selle riigiga raske äh, kuritegevuse ja terrorismi vastases võitluses. vaatamata sellele tahaksin püstitada põhimõttelise küsimuse mis äh, puudutab ka äh, strateegiliste operatsioonilist koostööd Bosnia-Hertsegoviina, nagu te teate, tegeleme me praegu Europoli määruse ümbersõnastamisega ja nüüd menetluse seisukohalt on, on meil parlamendil ainult äh, kuulamisõigus. me peame andma selleks siis tegelikult ka nõus oleks, sest me räägime teisalt rahvusvahelise kokkuleppega, mis sõlmitakse äh, ühe maailma riikidest ja seetõttu ma ei suuda mõista, miks sellises olukorras, kus me oleme äh, uue Europoli määruse äh, kolmepoolsete läbirääkimiste lõpusirgel tegemist, seisame silmitsi olukorraga, et me peaksime andma heakskiidu sellele lepingule vana määruse alusel meie kui fraktsiooni eh, seisukohalt on see väga ebaõnnestunud ajavalik eh, selle dokumendi vastuvõtmiseks või heakskiitmiseks. ma arvan, et siiski tuleks ära oodata, kuni eh, meil on käes Europoli uus määrus, kui see on vastu võetud, selleks, et tagada Euroopa Parlamendi õiguste järgimine sellel, mis ma praegu ütlesin, see ei puuduta vähemalgi määral seda, justkui meie fraktsioon ei väärtustaks majanduslikku eh, ja pol politseialast koostööd Araabia Ühendemiraatide või eh, Bosnia ja Hertsegoviinaga. küsimus on minu meelest põhimõttelise iseloomuga ja meie kui alatine komisjon peaksime siiski endale aru andma, kuidas me nende kahe lepingu suhtes käitume suur aitäh, kas keegi soovib veel selles osas sõna võtta? ma ei näe täiendavaid sõnavõtusööve ja nüüd ma annan sõna kolleeg Mussolinile. nagu ma juba ütlesin, me kõik teadvustame endale seda, et praegu on käimas kolmepoolsed läbirääkimised, kuid kui ma kuulan Europoli esindajat, siis me teame samas sedagi, et selline kokkulepe Äh, püütakse saavutada ka Brasiiliaga ka me tegelev lähenemise protsessis olas leiab aset Bosnia ja Hertsegovinaga ja siis me peame andma endale aru, et tegemist on strateegiliste lepingutega, jah. loomulikult jälgin ma väga täpselt seda tahet selles küsimuses edasi liikuda. aitäh, proua Mussolini, ütleb proua juhataja, tahaksin teile meenutada, et muudatusettepanekute tähtaeg on üheksateistkümnes november kell kaksteist päeval. muudatusettepanekud tuleb teha ainuüksi inglise keeles ja nüüd järgmine päevakorrapunkt on operatiivne ja strateegiline koostöö Bosnia ja Hertsegovina äh, ja Europoli vahel. Äh, menetleme seda küsimust samamoodi ja nüüd nõukogu eesistuja äh, tutvustab meile nõukogu seisukohti, mis puudutab sellist strateegilist koostöölepingut Bosnia ja Hertsegovina ja Europoli vahel, palun. Euh, euh, aitäh kui me räägime sellist lepingust äh, Bosnia-Hertsegoviinaga, siis see pole mitte ainult strateegiline, vaid ka operatsiooniline äh, kokkulepe, mis hõlmab ka isikuandmete vahetamist. puht operatsioonilises mõttes jah või ei, see on äh, valik, mille puhul tekib vajadus otsustada, kas me vahetame tundlikke isikuandmeid või isikuandmeid kui selliseid seega me peame arvestama siin mõlemat dimensiooni. nõukogu seisukohalt ei ole mingeid eelisreeglistikke, seega lepingut on võimalik äh, ainult siis, kui täidetud on mõlemad tingimused. esiteks, kui on olemas operatsiooniline vajadus ja kehtivad standardid äh, isikuandmete osas, mida kaitstakse, see on oluline moment, Äh, mille vajalikkust nõukogu soovib rõhutada, iseäranis just sellise operatsioonilise vajaduse seisukohast lähtudes. riigid Balkanil on erakordselt olulised kuritegevuse vastaseks võitluses. erinevad protsessid puudutavad nii Euroopa Liitu kui ka alasid Lääne-Balkanil. see tähendab, et nendes riikides need riigid võivad osutuda ka transiitpiirkondadeks. analoogse me sõlmisime Makedoonia, Füüromiga aastal kaks tuhat kaksteist ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal, kui me nüüd sõlmime sellise lepingu, millega pole veel Balkani lepingut sõlmitud, siis me täidame olemasoleva lünga Bosnia-Hertsegoviina, see hõlmab eeskätt Eh, tulirelvade kaubandust ja inimkaubandust ja see on väga oluline Euroopa Liidu prioriteet, et võidelda organisats-, organi-, organis-, organiseeritud kuritegevuse vastu. Bosnia ja Hertsegoviina kujutab endast transiidimarsruuti, läbi mille kulgevad mitmed rändevood, nagu me seda praegusel ajal kogeme me eh, puutume kokku inimkaubanduse ja muu sarnasega, mistõttu tuleb rõhutada, et Bosnia Hertsegoviina on nõnda öelda eh, eh, sellest piirkonnast terroristide peatarnija jutumärkides. me peame ette valmistama Bosnia-Hertsegoviina liitumisega Europoliga. samasuguseid Eh, leppeid oleme rakendanud ka eh, Horvaatia ja Sloveenia osas. kui me räägime operatsioonilise lepingu sõlmimisest Bosnia-Hertsegoviinaga, siis see sõltub eh, Europoli nõusolekust, see on väga detailne raport mis on esitatud seitsekümne neljal leheküljel. paljud detailid, mis selles raportis sisalduvad, näitavad, Äh, mis on olulised äh, andmekaitse seisukohalt Bosnia-Hertsegoviinas äh, politsei töövaldkonnas. asja on lähemalt Bosnias-Hertsegoviinas uuritud, muuhulgas just isikuandmete suhtes oktoobris tegeles vastav järelevalveamet nende küsimuste põhjaliku ülevaatamisega ja praegu me võime öelda, et sellel eh, järelevalveorganil puuduvad vähimadki vastuväited sellise lepingu Bosnia-Hertsegoviinaga sõlmimiseks. see tähendab, eh, eh, nõukogu suhtub selle lepingu sõlmimisse Bosnia-Hertsegoviinaga positiivselt ja nüüd on oluline, et kakskümmend kaheksa liikmesriigi toetus leiaks ka äh, parlamendi poolse toetuse, kui kellelgi on äh, mingeid kahtlusi, siis ma paluksin need siinkohal välja öelda, kuid ma rõhutan, et see on meie operatsioonilise koostöö absoluutne prioriteet, me eeldame sellisest koostööst suurt lisandväärtust, lisandväärtust koostöös liik-, riigiga, kes soovib saada Euroopa Liidu liikmesriigiks. Äh, loomulikult pöörame tähelepanu Eh, isikuandmete turvalisele kaitsele selles riigis. parol. härra Naiman, palun nüüd. aitäh, proua esimees. veel paar lisaaspekti selle kokkuleppe kohta, nagu härra Bordee ütles, siis need valdkonnad, kus me ootame ähm, laiaulatuslikumat koostööd Bosnia ja Hertsegoviinaga ja paremat teabevahetust on need ähm, vägagi äh, päevakajalised ähm, valdkonnad, niisiis ränne, inimkaubandus, äh, organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus, äh, nii et Bosnia-Hertsegoviina on siin nii transiitriigiks kui ka selliste kuritegude lähteriigiks ja te kuulsite, et selle selle kokkulepe käib äh, käsikäes väga põhjalik äh, ja tõsiseltvõetav mõjuhinnang, mille pole koostanud mitte ainult Europol, vaid meie vaatasime äh, õiguslikku olukorda, käisime ka koha peal asja kontrollimas, et siin on tegu ka ühise kontrollinõukogu organiga tegu, kuhu käivad alla, kuhu käivad siis Europol, ja äh, ka ähm, äh, komisjon, nii et äh, siin me oleme vaadanud nii andmekaitse olukorda Bosnia-Hertsegoviinas ja kõik leitud faktid võimaldasid ka selle kokkuleppe sõlmimist. ja me ka vaatasime, et nende andmekaitsestandardid oleksid kooskõlas meie omadega. nagu te teate, Bosnia-Hertsegoviina on kandidaatriik ja me oleme ka näinud, et koostöö eh, kandidaatriigiga sellise kokkuleppe eh, raames aitab eh, riiki vägagi palju edasi selleks, et see riik saaks üle võtta mm, Euroopa Liidu aki, eriti mis puudutab siis Europoli osa. ja seetõttu kokkulepe Bosnia-Hertsegoviinaga on vägagi kasulik ja seda kindlasti kasutatakse selleks, et meievahelist koostööd tõhustada ja kokkuvõtteks ma loodan, et arvestatakse ka sellega, et andmekaitse äh, tagatisi on Europoli poolt väga põhjalikult kontrollitud ja see tegevus operatiivvaatevinklist äh, on äärmiselt oluline, sellepärast et tegu on siin praegu äh, lüngaga meie Lääne-Balkani ähm, marsruudil ja, ja see kindlasti ähm, ka ähm, annab palju juurde Bosnia-Hertsegoviinale läbirääkimistes aitäh. ja nüüd äh, meie raportöörile sõna, palun. suur tänu, ütleb härra Fontana. kõigepealt suur tänu nõukogule ja Europolile selle eest, et mainisite ka andmekaitse küsimust ja isikuandmete kaitset, see on ka meie jaoks äärmiselt oluline küsimus ja ilmselgelt on siin äh, näha olnud olulisi arenguid. Äh, siin on äh, kontrollitud Bosnia-Hertsegoviina võimekust. me oleme neid küsimusi juba arutanud, ka vaadanud, milliseid uuringuid on läbi viidud. ja me teame, et Bosnia-Hertsegoviina sõlmitav kokkulepe on äärmiselt oluline, siin on ka mõningad olulised strateegilised aspektid, on ka mõningad äh, probleemid äh, seoses äh, rahvusvaheliste salakaubandusmarsruutidega ja ka selle jaoks on see kokkulepe väga oluline. aga jääb veel üks tegur, mida mainis sotsialistide fraktsiooni kolleeg, et see tekitab meile natukene probleeme, sellepärast et kui me teame, et meil on praegu ähm,, oot-, meid on ees ootamas trioloog ka Europoliga ja nüüd meil palutakse see kokkulepe heaks kiita. ning me ei saa täpselt aru, äh, milles selline ähm, ajaline seos, nii et äh, kolme kuu pärast või kiiremini tuleb uus määrus ning miks peame me täna sellise kokkuleppe vastu võtma, kui natukese aja pärast me oleme silmitsi ka vastava määruse käsitlemisega, et see natukene hämmastab meid. aitäh, härra Fontana. härra Tõistemera, te olete variraportöör, palun. aitäh. aitäh, proua esimees niisiis, eh, mis puudutab ehm, nõukogus tehtud tööd Europoli osas, siis eh, mina olen ka vastava ehm, teema raportööriks. see puudutab eh, vägagi palju ehm, koostööd ka teiste fraktsioonide kolleegidega, me oleme väga kaugele jõudnud selle kokkuleppe osas, mis puudutab Europoli määrust. ja mis puudutab ka Europoli õiguslikku alust trialoogid järgnevad, üks on täna, järg-, üks on järgmisel nädalal. ma ei võtnud sõna Araabia Ühendemiraatide kokkuleppe osas, sellepärast et seal on tegu strateegilise koostööga. ja ma olen selle, sellega nõus, et selline kokkulepe sõlmitakse, kui tegu on strateegiliste küsimustega, aga teisalt olema veendunud selles, et on vajalik ka see, et selline kokkulepe Bosnia-Hertsegoviinaga sõlmitakse. ma võin teavitada kolleege sellest, et Europol on strateegilise kokkuleppe Bosniaga, Venemaaga, Türgiga ja Ukrainaga sõlminud. ja hetkel on Äh, Europolil äh, Saksamaa, Austraalia, Kolumbiaga, Makedooniaga, Islandiga, Montenegroga, Šveitsiga, Liechtensteiniga, Monacoga ja USA-ga äh, strateegilised koostöölepingud. tegu on nüüd operatiivkokkuleppega ja operatiivkokkulepped näevad ette, et äh, nõukogu, äh, Europoli haldusnõukogu saab ka vastava aruande, vastava raporti ja selles raportis käsitletakse ka isikuandmete äh, vahetamist. ja sellisel juhul on minu meelest küsimuse asetus hoopiski teistsugune, kui mängu tulevad juba isikuandmete vahetus sest äh, kui me läheme edasi seda teed pidi, mis nõukogu ja Europoli jaoks on oluline, siis Euroopa Parlamendi seisukoht on lihtsalt seisukoht. ja raportöörina ma sooviksin, et meie tegevust ei mõjutaks see, Ehm, mis, ehm, mida on Europoli osas juba saavutatud ka koostöös teiste fraktsioonidega, sellepärast et ehm, teised fraktsioonid ju soovivad, et kõik see, mis on seotud isiku andmete kasutamisega operatiivkokkulepete raames, et meil oleks siis ka kaasotsustus kohustus olemas, et ka Euroopa Parlament oleks kaasatud nendesse läbirääkimistesse. aga seni on Euroopa Parlament välja jäetud sellistest äh, otsustest ja seni on Euroopa Parlament ainult oma seisukoha esitanud selliste küsimuste puhul. aastal kaks tuhat üheksa äh, oli, vaadati, kas äh, Bosnia saab tõesti ka, on vastavaid tagatisi pakkuda, mis puudutab siis isikuandmete vahetust ja seetõttu on vältimatu, et siin käsitletakse ka isikuandmete äh, vahetust. et mis puudutab operatiivkokkulepet, siis seal on äh, langetatud positiivne otsus, aga määruse raames me tegelikult läheme äh, selle ühise nõukogu tegevusest kaugemale, sellepärast et meie sooviksime, et lõppsõna ikkagi on Euroopa mm, andmekaitse inspektoril, mitte ainult konkreetsetel institutsioonidel ja haldusnõukogu kolmeteistkümnendal mail kaks tuhat viisteist võttis selle kokkuleppe vastu ja menetlus parlamendis on konsultatiivmenetlus. nii et meie ainult anname nõu. ja ja nagu te teate, muudatuste ettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateist november ja ma olen nõus ka sellega, mida härra Fontana ütles, see paistab mulle täiesti mõistlik olevat. mina ütlen, et äh, siin on olulise tähtsusega ka Europoli määrus. Europoli määrus on poliitiline kokkulepe, mis langetatakse detsembris või jaanuarikuus ja seetõttu me peaksime sellele operatiivkokkuleppele andma ka rohelise tule ja meie loodame et ka Europoli määrus vastu võetakse. aga ma sooviksin lisada lõpetuseks veel ühe asja, nii et aasta tagasi olin ma raportöör ühe äh, raporti osas, mis käsitles Brasiiliat, Mehhikot, Gruusiat ja Araabia Ühendemiraate. ja seal oli teema sisu sarnane ja kui me nüüd siin äh, mõtleme Europolile ja vaatame, et ka Euroopa Parlament tuleks rohkem kaasata nendesse aruteludesse, siis mõlema hääletuse puhul öö, hääletustulemus oli negatiivne. sellega tuleb ka arvestada. nii et loomulikult ma soovin, et Bosniaga kokkulepe sõlmitakse, aga siin tuleb siiski arvestada ka vastava õigusliku alusega, et kõike sõltuks ainult nõukogust. aitäh, ütleb esimees nüüd enne, kui annan teistele äh, kolleegidele sõna, sooviksin meie äh, külalisi tervitada, kes on Rootsist. meie kolleeg Ratsa Pilt on kutsunud äh, külalised siia ja meie külalised saavad siis täna vaadelda, kuidas meie komisjoni töö toimub. tere tulemast! ja nüüd jätkame. proua Kaufmann, kas teie soovisite sõna? Lauristin Ull ja, nur, nur ganz kurz, ich denke schon, dass üsna lühidalt. ma leian, et meie kui parlament peaksime siiski täpselt kaaluma, kuidas me nende lepete suhtes käitume, nad on väga erinevad oma olemuse poolest. kui tõepoolest lähitulevikus me jõuame kokkuleppele Europoli eh, uue määruse osas, tekib uus õiguslik alus ja meie kui parlament peaksime just sellest määruse alusel, uue määruse alusel otsustama ja eh, sest, et siis tekib meil ka nõusoleku andmise õigus vastavalt Lissaboni lepingule, sõltumata sellest, et mõlemad kokkulepped, millest me täna räägime, on siiski väga erineva sisuga. suur aitäh, proua äh, Kaufmann, proua Restin, palun. Ähm, tänan äh, raportöörina andmekaitse direktiivi teemal, ma äh, tahaksin informeerida, et kolmepoolsed läbirääkimised andmekaitse direktiivile toimuvad kiires tempos ja seetõttu me loodame äh, et me jõuame dokumendi valmis äh, samas tempos nagu äh, dialoog Europoliga toimub, mis tähendab seda, et siis on meil tugev alus äh, andmekaitse tingimuste hindamiseks ja meie standardite jaoks. selles kontekstis lähtudes on selge, et kõik riigid, kes asuvad sellise koostööle teele, peavad tõestama, et on olemas ka tagatised äh, kas siis äh, riigi üldise hinnangu andmisega või konkreetse koostöövaldkonnaga. mul oli hea meel kuulda äh, seoses Bosnia-Hertsegoviinaga, et taoline kontroll on juba läbi viidud, kuid samas on oluline arvestada seda, mida kolleegid ütlesid, et me näeme selle kontrolli analüüsi detaile ka tegelikkuses, sest me peame tõesti aru saama, milliste standarditega on tegemist ja peame olema veenduma nende õigsuses. arvestades seda, et Lääne-Balkani olukord on raske ja milline on Bosnia-Hertsegoviina roll seal ja tähtsus, siis me peame teadma, milline on tõeline vajadus seal, milline see õige kontekst, et me saaksime vastu võtta hea määrus äh,, resolutsiooni isegi varem, sest siis meil on kindlust, praegu meil ei ole veel täit kindlust, me peame kuulama, vaatama ja parlament vajab sellist kindlust. seetõttu ma leian, et võib-olla on liiga lühike tähtaeg muudatusettepanekute esitamiseks tehtud, me peame tutvuma täiendavate dokumentidega ja siis langetama otsuse, kas me kiidame heaks selle operatiivkoostöö lepingu või mitte. suur tänu, härra Fontana, kas te palusite sõna? ei, ma tahtsin öelda, et ma nõustun sellega, mida kolleegid on seni öelnud. ja me peame pikemalt mõtlema selle lepingu üle, põhjalikumalt mõtlema, mitte niivõrd sellepärast, et tegemist on lepinguga, sest Bosniaga on oluline omada taolist lepingut. kuid kuna praegu määruse üle käivad läbirääkimised ja me oleme kuulnud erinevaid seisukohti isikuandmete teemal ja arvestades, millised on parlamendi prioriteedid, ei tohi seda aspekti unustada. suur tänu. proua Lauristin. sekretäriaat hea meelega võtab vastu selle dokumendi ja jagab selle liikmetele välja, nagu te palusite. kolleegid, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on üheksateistkümnes november kell kaksteist. ja lähme nüüd edasi Äh, järgmine päevakorrapunkt puudutab üldsuse juurdepääsu dokumentidele aastatel kaks tuhat neliteist, kaks tuhat viisteist. Äh, see on osa meie äh, regulaarsest aruandlusest üldsuse juurdepääsu võimaluste kohta dokumentidele. ja me keskendume perioodile kaks tuhat neliteist, kaks tuhat kuusteist ja meie raportöör on proua Ferrara ja ma annan talle nüüd võimaluse esitleda seda. aitäh! vaatamata keerulisele kommunikatsioonile ja kohutavalt ulatuslikule koostöö erinevate institutsioonide äh, vahel on äh, tegemist sellega, et äh, inimesteni meie tehtud töö ei jõua ja inimestel ei ole sellele juurdepääsu meil oli just praegu Türgis nädal, mida paljud meist kasutasid selleks, et töötada kohtadele ja inimestega rääkides selgub, et inimestel on suuri raskusi eh, teabele juurdepääsuks. raskus on juba ajakirjanikel, eh, kes ei leia õiget asja õigest kohast või ei orienteeru enam asjades, aga paljud inimesed E, e paljud tavakodanikud ei e, suuda nende dokumentide najal tagada oma õiguste kaitset, sest nad ei leia vajalikku üles. Nad ei leia neid vajalikke määrusi ja kui nüüd põhiõiguste harta artiklites viisteist, üksteist ja nii edasi, rõhutatakse väga seda, et inimestel peab olema niisugusele teabele juurdepääs, inimestel peab olema võimalik avalikult oma arvamust äh, väljendada äh, ja neil, äh, nendega tuleb seista pidevas läbipaistvas dialoogis üksikute Euroopa Liidu institutsioonidega täpselt samamoodi. sest et nii on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingus me peame vaatama, milline on valitsuste roll, meie institutsioonide roll, kuid ausalt öeldes hinnangu selle üle saab siiski anda ainult Euroopa Liidu kodanik, väga sageli väidetakse, et Euroopa Liit on bürokraatide ja tehnokraatide ühendus eh, ja seda ei hinnata selle töö eest, mida teevad rahvaesindajad Euroopa Liidu institutsioonides nad esindavad siin ju Euroopa Liidu kodanikke, puudub tõeline läbipaistvat, paistvus ja kodanikel puudub tegelikult juurdepääs teabele. tegelikult on demokraatia toimimise aluseks see, et inimesed on teadlikud ja asjadega kursid, aga selleks on vaja, et nad saaksid dokumentidele juurdepääsu ja ainult nii on võimalik tagada demokraatia toimimine. meie arvates on erakordselt oluline või olla võimalikult läbipaistev et eh, kodanikel peaks olema dokumentidele juurdepääs, see peaks olema eh, tegelikult reegel ja loomulikult on sellest erandeid, eh, kuid me seda ei, nii ei tee, ehkki see on meile ette kirjutanud ka Euroopa Kohus oma otsuses aastast kaks tuhat kolmteist. läbipaistvus, kommunikatsioon Eh, need on vahendid, millega on võimalik saavutada tõeline demokraatia. Eh, väga sageli kurdetakse selle üle, et vajalik eh, läbipaistvus siiski puudub, aga kodanikud ei saa ka üldse teada, mida teevad tegelikult nende esindajad Euroopa Liidu parlamendis asju otsustatakse suletud uste taga, vastavad dokumendid, mis väljastaksid selle kohta teavet, neid ei ole võimalik leida ka pärast seda, kui istungid on juba läbi. kui me räägime kolmepoolsetest läbirääkimistest Euroopa Liidu tasandil, siis need leiavad samuti äh, aset äh, suletud uste taga. inimestel ei ole seal toimuvale teabele mitte mingisugust juurdepääsu ja et tegelikult on asi nii, et, et äh, seadusloomes ka pärast kolmandat lugemist ei ole äh, kodanikud ikkagi veel asjadega kursis, räägi-, vaatamata sellele, et äh, äh, nende läbirääkimiste käigus tunnevad küsimuste arutelu huviga väga erinevad lobistid, kes samuti näevad suurt vaeva teabe kättesaamisega, seepärast peaks meil olema vastav register neist, kes erinevate institutsioonide juures esindavad erinevaid organisatsioone. nii komisjon ka, kui ka nõukogu peaksid avaldama kõikide lobistide kontaktid ja andmed ehm, liikmesriikide esindajate kohta, eh, nii et inimesed oleksid sellest teadlikud rahvusvahelised lepingud on samuti kohustusliku iseloomuga ja minu arvates on oluline, et läbirääkimiste käik oleks läbipaistev. me ei peaks rahulduma selle teabega, mida äh, võimaldab meile Euroopa Komisjon. samuti on oluline, et ka erinevate rikkumiste kohta avaldatud dokumendid oleksid avaliku iseloomuga et inimesed tõesti teaksid, mida on teinud liikmesriik valesti, mis on koduriigi valitsus teinud valesti või mille vastu on ta eksinud. ma arvan, et selles osas on oluline täielik läbipaistvus. see võimaldab äh, avalikke ja läbipaistvaid läbirääkimisi Euroopa Komisjoni, äh, riigivalitsuse ja riigipiirkondade vahel minu arvates, eh, et kui me tahame niisugust läbipaistvust tagada, kui me tagame tagada juurdepääsu teabele, siis eh, see annab meile eh, võimaluse ligineda kodanikele ja aidata neil mõista seadusloome dünaamikat ja aitava neil teadvustada oma õigusi ja kohustusi, aitäh! aitäh, proua Ferrara! sõna annan nüüd variraportööridel. ma arvan, et kõigil fraktsioonidel on variraportöörid, alustame äh, proua Koratsa piltiga. meie seisab ühine väljakutse olla läbipaistvamad, pidada sideid kodanikega, olla aruandekohuslased, äh, kuidas me nendega suhtleme, kuidas me seadusi vastu võtame, kuidas me eraldame vahendeid, kuidas maksumaksja raha kulutatakse me päris kindlasti äh, peame tegema palju enamat, et seda lõhet vähendada. samal ajal on terve rida äh, aspekte, mille puhul Euroopa institutsioonid, eriti nõukogu, peaks rohkem pingutama. komisjon on saavutanud teatud edu ja mul on äh, uhke tunne, et parlament on kõige läbipaistvam institutsioon ja me oleme üks selles suhtes kõige edumeelsem parlament maailmas, meil on niisugused veebiülekanded, avalikud kohtumised, seminarid ja nii edasi Euroopa kodanike. mis puudutab kolmekordseid läbirääkimisi, triloogia, siis mida see tähendab? triloog tähendab läbirääkimisi, mille läbi eh, kiirendatakse äh, dialoogi eh, kaasseadusandlate vahel, et vältida pikale veninud menetlust meil peaks olema palju suurem juurdepääs sellistele triloogidele, väga palju sõltub praegu nüüd raportöörist, isikust, kes vastutab selle teema eest. ja võib-olla peaks rohkem raporteid vastutavatele komisjonidele, variraportööridele andma, kes vastutavad erinevate fraktsioonide nimel. ma ei usu, et kodanikel oleks erilist suurt kasu, kui kogu see mitteametlik info neile äh, Äh, edastatakse, meil on vaja siiski mingisugust äh, kompromissi saavutada nende äärmiselt keeruliste läbirääkimiste tulemusel. mõnikord võib see hakata vastu töötama meie eesmärkidele, kodanikud soovivad, et seadusandlik tegevus, demokraatlik protsess äh, päädiks kiirete tulemustega ja demokraatlikul viisil et seda demokraatia puudust vähendada, me peame vastutustundlikult suhtlema kodanikega meil on vaja kaitsta äh, isikute eraelu, isikuandmeid, äh, nende nime ja isegi selles riigis nagu Rootsi, äh, mis on esirinnas avatuse poolest, on olemas siiski veel salastatud teavet ja peaks demokraatlikult otsustama, kuidas seda salastada, kuid peaks olema võimalus siiski teatud dokumente salastada rahvusvahelised lepingud, ma nõustun, et avalik arutelu on äärmiselt oluline nende puhul, kodanike kaasamine ja osalemine selles protsessis, et teada, milline on mandaat, millised on soovitud tulemused, ma ei usu, et kõik läbirääkimiste etapid peaksid olema avalikud, sest väga sageli on tegemist ka kolmandate osapooltega ja sageli on vaja säilitada see usalduslik suhe osapoolte vahel kuid samuti on oluline, et ähm, oleks tagatud juurdepääs, nagu meil parlamendi liikmetel on, läbirääkimiste käigus kõikidele dokumentidele. ja lõpetuseks tahan öelda, on saabunud aeg, et komisjon, nõukogu ja parlament istuksid ühe laua taga ja püüaksid sellest äh, ummikseisust välja tulla ja vaadata üle äh, määrus, millega reguleeritakse üldsuse juurdepääs dokumentidele, on häbiväärne, et see on nõukogusse pidama jäänud mitmeks aastaks sest äh, Rahvapartei äh, on endale võtnud südameasjaks nii äh, vastutuse kui ka läbipaistvuse tagamise. suur tänu! ja teine raportöörin Anna Hed saab sõna. Jag vill ju förstås börja tacka. aitäh! aitäh, proua esimees, mina sooviksin tänada selle äh, hea raporti projekti ettevalmistamise eest. üldsuse juurdepääs dokumentidele on meie esindusdemokraatia jaoks äärmiselt oluline, ka selleks, et meie kodanikud saaksid aktiivselt valida, peaks neil olema ka ülevaade otsustusprotsessidest ja neil peab olema ka ülevaade sellest, mida nende parlamenti valitud esindajad teevad. ka mina olen raportöör Ähm, vastavate sätete ja reeglite kaasajastamise puhul ja me peame selgusele jõudma selles osas, mida me soovime saavutada ja tulevased ähm, muudatused ei peaks seda juurdepääsu halvendama. juba öelda, et nõukogus on vastav ähm, takistus tekkinud, me ei soovi ju ka läbipaistvust kuidagi piirata ma olen vaadanud mõningad artiklid, mõningad lõiked läbi, näiteks punktis viis öeldakse, et institutsioonid ei ole piisavalt proaktiivsed juurdepääsu tagamisel ja seetõttu on oluline omada ühistrateegiat kõikide institutsioonide puhul ja samas tuleb ka rõhutada, et parlament üritab lihtsamal viisil oma kodulehel dokumentidele juurdepääsu tagada ja ka sotsiaalmeedia kaudu infot levitada. ja lõiked kolmteist, viisteist, need lähevad minu meelest natukene liiga kaugele oma kriitikas, mis puudutab kolmepoolseid äh, läbirääkimisi, sellepärast et kolmepoolsed läbirääkimised on vahel praktilistel põhjustel vajalikud, aga tähtis on ka see, et nad oleksid võimalikult läbipaistvalt korraldatud. ma tänan selle raporti projekti eest ja ootan huviga koostööd raportööri ja variraportööridega, aitäh! Merci, madame Hed. Eski... suur tänu, proua Hed. kas keegi veel soovib sõna? kui mitte, siis meenutan teile, et muudas ettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne seitsmes november kell kaksteist. Äh, kuid nüüd ma pean korraks katkestama meie koosoleku kahekümneks minutiks, kuna me ootame proua Reinaali, äh, kes peaks osalema järgmise päevakorrapunkti arutelul. me alustame kahekümne minuti pärast. Est-ce qu'on a l'habitude de changer les places des, euh, des points de l'ordre du jour, par exemple, parce que Madame Plinc, sinon, qui était là,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 Chers collègues, je pense qu'on doit commencer déjà euh, notre travail. Kallid kolleegid, on aega jätkata. Järgmine päevakorrapunkt on number 23, mis on äärmiselt huvitav punkt. ja me arutame kohtuasja C kolmsada kuuskümmend kaks murd neliteist Maximilian Schrems andmekaitsevoliniku vastu ja kuulame ära, mida on sellel teemal öelda proua Florence Reinalil, kes on artikkel kakskümmend üheksa töörühma esindaja. ta esindab eh, täna proua Falk eh, Pierotani, kes ei saanud täna Brüsselisse tulla, kuna tal on tööülesanded mujal. Eh, proua Reinal töötab CNIL-is, kus ta vastutab rahvusvaheliste Euroopa asjadest ja abistab proua Falk Pierotäni äh, artikkel kakskümmend üheksa töörühma esinaist ja ta on kaasraportöör äh, ka selles töörühmas koostatud raportis Schremsi juhtumi kohal ta annab meile ülevaate töörühma seisukohast pärast kohtu otsust äh, seoses andmekaitse aspektidega. seejärel saavad sõna raportöörid ja komisjoni liikmed. proua Rina, sõna on teil. Merci beaucoup, euh, madame la, la president. aitäh, aitäh, proua esimees lugupeetud daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi liikmed, kõigepealt sooviksin vabandada proua Falkõb Jerutani nimelt, sellepärast et tema ei saanud täna siia tulla teiega kõnelema ja asja arutama, ta oleks seda küll väga meelsasti soovinud. aga kahjuks on tema, tema päevakord väga täis ja seetõttu ta täna ei saanud tulla. nüüd, mis puudutab artikli kakskümmend üheksa töörühma, siis ähm, sooviksin selle töörühma nimel rääkida teile Euroopa Kohtu ähm, otsusest, mis puudutab siis andmete edastamist. Euroopa ametiasutused on veendunud, et et tuleb võtta kõik meetmed, mis lähtuvad sellest otsusest. tegu on aga väikse šokiga, aga sellegipoolest kui see otsus tuli, siis tegelikult äh, pädevate asutuste jaoks äh, väga suur äh, üllatus ei olnud. ja meie töörühm on aastast kaks tuhat kolmteist pidevalt viidanud sellele, et, et massiline, massilist järelevalvet ja kontrolli ei saa viia kooskõlla meie põhiväärtustega, põhiõigustega ja ka kahe tuhande neljateistkümnendal aastal me avaldasime oma seisukoha ning poliitilise seisukoha äh, detsembris kaks tuhat viisteist koos oma partnerorganisatsioonidega. artikkel kakskümmend üheksa töörühma on oma rajamisest äh, alates kahe tuhandendatel aastatel äh, pidevalt rääkinud ka vajalikest ajakohastamistest, mis puudutavad seda instrumenti ja veebruaris kaks tuhat viiteist me ka proua Jurovale saatsime vastava kirja ja viitasime sellele, et tuleb leida lahendus. lahendus äh, sellele, kuidas äh, äh, korraldada välismaistele ametiasutustele juurdepääs ähm, meie andmetele. nii et ähm, mis puudutab lepinguid, lepingusätteid, siis äh, Euroopa Komisjoni vastavad äh, lepingud ja ka mm, pangandust reguleerivad lepingud, äh, need, nende sätted ei tohi tekitada konflikte isikuandmete kaitse osas. ja mis puudutab massilist järelevalvet, ähm, andmete massilist järelevalvet, siis me peame siinkohal lahendusi leidma. Need andmed on küll kogutud, aga need ei tohi siis äh, mitte eesmärgipäraselt kasutada. peale seda, kui ähm, otsus välja tuli, Euroopa Kohtus tuli välja ka teatis ja me nõuame selles äh, teatises et mõlemad osapooled, nii USA kui Euroopa Liit, jõuaksid äh, lahenduseni, see ei pea olema poliitiline äh, lahendus, see peab olema äh, juriidiline ja tehniline lahendus, et mõlemale, mõlema osapoole kodanikele tagada nende andmete kaitse vastavalt Euroopa Kohtu otsusele. nii et ideaalsel juhul oleks tegu siis valitsustevahelise lepinguga, nii et nendest ähm, andmekaitse õigusaktidest, mis on vastu võetud Euroopa Liidu tasandil, nendest ei piisa selleks, et korraldada välismaiste ametiasutuste juurdepääsu meie isikuandmetele. nüüd USA õiguskord ei ole kooskõlas Euroopa Liidu andmekaitse Ähm, standarditega ja Euroopa kodanikud ei saa oma õigusi kaitsta, siis ei ole, ei piisaks ka uuest ähm, lepingust. nii et antavad äh, tagatised peavad olema nüüd tõesti kohustuslikud mitte ainult ettevõtete jaoks, vaid ka avalike asutuste jaoks, kes saavad juurdepääsu nendele ähm, andmetele, mis kuuluvad Euroopa kodanikele nii et need on need järeldused, mis võimaldavad meil mingisuguste algatustega edasi minna, nii et me peame olema pragmaatilised, aga ka ranged oma tegutsemises. me peame tegema kõik järeldused äh, sellest kohtuotsusest, nii et artikkel kakskümmend üheksa töörühm leiab, et äh, see esimene lepingu versioon enam ei kehti, ka seetõttu, et Euroopa Kohtu otsus on tagasipöörduva jõuga. nii et mis, äh, mis puudutab ähm, erinevaid äh, kohustusi seoses andmete vahetamisega, siis siin on ette nähtud nüüd riigipõhine lähenemine ja samuti tuleb seda andmevahetust teisiti korraldada samuti tuleb läbi viia ka eh, teadlikkuse tõstmise kampaania, sellepärast et eh, te võite loomulikult arvata, et me oleme ettevõtetelt väga palju küsimusi saanud ja ka kodanikelt küsimusi on meile esitatud, need kõik puudutavad andmekaitseid ja see puudutab lepingusätteid ja, ja ka teisi andmekaitsega seotud küsimusi. et ja me loomulikult ei eelda, et me saame andmete äh, edastust üleöö hakata äh, ümber korraldama, ka mis puudutab äh, siis massilist järelevalvet ja samuti, mis puudutab andmete käsitlemist USA territooriumil. isegi kui see ei ole kooskõlas Euroopa Liidu standarditega nii et meil on nüüd ette nähtud kolmekuune üleminekuaeg ja selle aja jooksul ettevõtted saavad isikuandmeid edasi kasutada. ning see kolm kuud on ka lahenduse leidmiseks. nüüd, mida arvab artikli kakskümmend üheksa töörühm nendest võimalikest lahenditest ja lahendustest? tegu on vägagi ambitsioonika projektiga, nagu te näete, aga enne kui tuleme tegevuskava juurde, sooviksin teile meenutada ühte asja mis puudutab konkreetsete ametite volitusi, PCR ja siis lepingusätted ja vastavaid ähm, isikuandmete kaitsesätteid. nimelt, kui andmete edastus toimub, siis äh, on vajalik ka nõusolek ja siin on kaks ähm, ad hoc sätet, mis on väga piiratud ja siis on ka selliseid sätteid, äh, mida Euroopa Komisjon peaks homologiseerima. nii et selline on praegune olukord, tegu on lepinguliste sätetega, mida vastavalt äh, homologiseeritakse ning selle alusel saab andmeedastus toimuda. lisaks sellele on olemas ka otsus, mida siin juba mainiti. aga need sätted näevad ette, et ametiasutustel on äh, võimalus andme edastust ka peatada või keelata. seoses sellega, et andmeid edastav riik andmeid, et andmeid saav riik andmeid edastavalt riikilt ehk siis Euroopa Liidult näiteks ei Ehm, ei pea kinni kõikidest äh, sätetest, äh, mis on Euroopa Liidus ähm, kehtivad. nii et andmete impordija nii-öelda, äh, kui ta ei pea kinni vastavatest ähm, tingimustest, siis on õigus ka andmeedastust peatada me oleme uurinud ka ähm, seda, millised ähm, kuidas kaitsta Euroopa kodanikke ähm, Euroop-, äh, USA teabeteenistuste järelevalve eest. ja see tähendab, et me peaksime läbi viima hinnangu, mõjuhinnangu, vaatama, millised on need erandid, äh, milli-, milline oleks võimalikult demokraatlik lahendus ja samuti peame vaatama, mis on põhiõiguste hartas ja mis äh, öeldakse ka Euroopa Kohtus. Euroopa Parlament on vastu võtnud äh, vastavaid resolutsioone, need on vägagi olulised, need on olulised ka meie jaoks ja me ka kasutame neid resolutsioone oma töödes. nii et see oli siis tegevuskava esimene punkt, nüüd kontrolliasutused ähm, ja andmete edastamise keeld või peatamine see puudutab eh, siis eh, kohaldamisala, eh, sätete kohaldamisala ja seda, kuidas riigid sätteid rakendavad, nii et liikmesriikidel ei ole sugugi mitte samasugused prioriteedid, ma ka viitasin juba PCR sätetele. ja see tähendab, et ühelt poolt peab olema võimalus a priori kontrolle läbi viia, aga ka a posteriori kontrollide võimalus peab olema tagatud ja mis puudutab liik-, riikide esitatavaid kaebuseid selles küsimuses, siis siin me peame olema väga pragmaatilised ja konkreetsed, see tähendab, et kontrollimeetmetega tuleb siin arvestada või ka võimalike sanktsioonidega Euroopa Liidu tasandil, kui see peaks olema hädavajalik. ja edasi tuleks need instrumentide sisuga kaasajastada, kohandada, muuta ja sellel puhul arvestada ka tõsiasjaga, et ei teki automaatselt olukord, et kui sellised lepingusätted sisse võetakse, et siis tulevikus me kõik vastavasisulised probleemid oleme lahendanud ja nüüd erandid. erandid nende instrumentide eh, puhul, mis puudutab siis lepinguid, eh, üksikisikuid, siis ka need nende puhul tuleb ähm, täpsustada, millal neid erandeid kasutada saab. nüüd selleks, et äh, jätkata läbirääkimisi kõikide osapooltega, siis ähm, artikkel kakskümmend üheksa töörühm on otsustanud kahekümne neljandal novembril korraldada ähm, ka istungi Euroopa Kohtu esindaja äh, Robert Denvits on ka kohal ja artikli kakskümmend üheksa töörühm Ähm, kutsub kohale ka kodanikuühiskonna ähm, esindaja. nii et me oleme arvestanud ka teiste organitega ja ja seetõttu me ka arvestame nende sammudega, mida kodanikuühiskonna organisatsioonid on võtnud ja kõik osapooled peavad ähm, oma järeldused tegema Euroopa Kohtu otsusest, äh, vaatama üle andmeedastuse Euroopa Liidust väljapoole ja ka vaatama, kuidas andmeid edastatakse või mitte, millistel tingimustel, nii et riskipõhine lähenemine on siin võtmesõnaks. see ei ole päris äh, konkreetne kontseptsioon, selline anglosaksi kontseptsioon, aga aga siin on oluline ka ettevaatuspõhimõte Euroopa Kohtu otsuse kontekstis, see tähendab, et ähm, ka ametiasutused peavad õigustama oma tegutsemist just, mis puudutab ähm, andmete massilist järelevalvamist. ja paljud ametiasutused on hakanud juba oma järeldusi tegema. ja tegelikult ähm, mõjud lähevad kaugemale sellest Euroopa Kohtu otsusest, et massiline järelevalve on seotud ka põhiõiguste hartaga ja ka konkreetsete tagatiste andmisega meie kodanikele. siin tuleb arvestada ka meie liikmesriikide õigusliku raamistikuga, vaadata, millised on need erinevad elemendid, neid võrrelda, siia alla käivad näiteks PNR, TTIP, Umbrella andmed ja teised küsimused, mis on seotud andmekaitse ja, ja andmete edastamise režiimiga. siin osas on loomulikult huvipakkuv ka liikmesriikide valitsuste ja Euroopa Liidu institutsioonide seisukohad, mida me samuti soovime siis kokku koguda. nii et artikkel kakskümmend üheksa töörühm on tõesti ähm, esirinnas selle otsuse rakendamisel ja meie ju oleme ka Euroopa kodanike ähm, õiguste kaitsjad ja samuti on olulised meie jaoks ka meie Euroopa Liidu õigused tagamine. nüüd, kui veebruaris kaks tuhat kuusteist kokkuleppeni ei jõuta ja kui jääb kehtima otsus, et edasised vahendid ei kehti, siis eh, me peame võib-olla ka kaaluma repressiivseid meetmeid. nii et nüüd te olete saanud ülevaate sellest, mis järgmise kolme kuu jooksul toimuma hakkab selle otsuse rakendamine on väljakutseks kõigile ja Euroopa Liit saab säilitada oma usaldusväärsuse ja tähtsuse ainult sellisel juhul, kui ta kaitseb neid väärtusi, ähm, mida ta kaitseb ja koordineerib ja me loodame, et koos Euroopa Parlamendiga me saame arvamusi vahetada selle väga kompleksse teema osas. ja ma tean, et te olete panustanud juba vägagi tõhusalt selle teema arutellu ja me loodame siis tõhusale koostööle, et jõuda konstruktiivse lahenduseni, aitäh yeah.! suur aitäh teie selgituste eest, tänan, et te veel kord detailselt käsitleti seda äärmiselt kompleksset küsimust. aga nüüd ma tahtsin sõna anda raportöörile, kuid teda ma praegu saalis ei näe, ilmselt on ta hetkeks väljunud. siis saab saab sõna variraportöör proua Lauristin, kas te soovite sõna? Eh, Madam Chair. Eh, proua juhataja, eh, proua Rainal, suur tänu selle esitluse eest. ma oletan, et see kohtuotsus ja sellele järgnev protsess mõjutab oluliselt ka meie tööd kes me tegeleme andmekaitse direktiiviga. ma pean lisama, et väga paljude artiklite puhul me oleme seda otsust, sõnastust, sätteid arvestanud. ka käimas äh, olevate triloogide raames ja see on tugev alus selleks, et tagada Euroopas isikuandmete kaitse kõrge tase mis aga muret teeb, on see, et kui me räägime sellest kõrgest kaitsetasest, mida me püüame tagada ja mis peab olema kooskõlas ka põhiõigustega, äh, tõstatab meie praktilises töös probleeme, mida praeguses raamistikus ei ole võimalik lahendada nimelt see, et riiklik julgeoleku teema ei kuulu meie mandaati ega ka Euroopa Liidu volituste alla. ja kuigi me oleme kindlad, et kaitse kõrge tase tuleb tagada ja kõikidel Euroopa Liidu kodanikel on õigus esitada kaebusi, eh, kui nende andmekaitse õigusi rikutakse, siis ei ole see igalt poolt tagatud. see on probleem, me oleme seda peaaegu iga triloogi järel arutanud ja seetõttu minu küsimus on adresseeritud komisjonile, kuidas seda lahendada. äsja täna istusime koos raportööriga ja rääkisime, et, et me peame midagi ette võtma. kui me mõtleme nüüd olukorra peale seoses pagalastega, kui ühe liikmesriigi politseiametnikud saadetakse teise liikmesriiki, et osaleda seal operatsioonides, siis puuduvad väga selged tagatised ja alused ka meie oma tegevusvaldkonnas. ma oletan, et kohtuotsus, mis puudutab küll kolmandat riiki, kas me peaksime ootama, kuni see hakkab äh, puudutama ka meie oma liikmesriike või suudame midagi enne seda ära teha? tänan, äh, proua Lauristin ja järgmisena saab sõna härra Voss. Äh, aitäh. aitäh selle tutvustuse eest. kas ma pean veidi ootama? ilmselt küll härra Voss jätkab, suur aitäh teie ülevaate eest. Teie analüüs ja minu hinnang asjadele on küll veidi erinev. minu jaoks on lausa hirmutav, et te lähete kohtulahendist edasi ja kaalute seda, et me peame reisijate andmete üle kontrollima Eh, ja kõige muu sarnasega tegelema, lisaks sellele on teie kolleegid esitanud neljateistkümnest punktist koosneva paberi, kus ühtäkki kogu ande edmastus eh, standardreeglite kohaselt seatakse küsimärgi alla. minu meelest te lähete liiga kaugele. me ei ole mitte õndsate saarel siin Euroopas, vaid me vajame andmeedastust ja andmevahetust. ja nüüd ühtäkki tõlgendatakse seda asja nii, mis seab küsimärgi alla igasuguse andmeedatsuse ja vahetuse, siis tundub, et minu meelest lähete liiga kaugele või ma ütleks, see on minu silmis ebakindlust tekitav. sellepärast ma leian, et kas me siiski ei peaks keskenduma sellele, milli, mille, mida sõnastas Euroopa Kohus oma lahendis sest komisjon peaks ehk selle lahendi põhjal teostama teatud kontrolli. piisavusotsus ei näe ju kõiki eh, niisugusi tegevusi ette. me ei saa seata, seada kahtluse alla kogu andeedastust USA-sse. Need instrumendid, mida oleme kasutanud või mis on sätestatud direktiivis. Need ei sea seda kõike küsimärgi alla ja nüüd ma küsin minu käest, miks teie seda tegelikult teete? nagu ka kolleegid Saksamaalt, kes ühtäkki ütlevad, meie lõpetame Euroopast igasuguse andmeedastuse, see ei ole tegelikult võimalik. mina ei saa olla niisuguse interpretatsiooniga nõus, minu meelest pole see asjadega kooskõlas, asjade olemusega kooskõlas. kohtulahend oli loomulikult põhimõtteliselt õige ka siis ütleme selle NSA tegevuse valguses, kuid kas siis kõik see instrumendid, mis meil on seni olnud kasutusel, tuleb siis lihtsalt üle parda heita? aitäh, härra Voss. proua Ernst, palun. ma arvasin, et me liigume fraktsioonilt fraktsioonile, aga olgu, suur aitäh. ma tahaksin veel kord täpsustada, te andsite väga põhjaliku ülevaate, ma tänan selle eest ja see on tõesti oluline, et selles küsimuses asja nii täpselt esitatakse Äh, ja on hea, et te kaasasite kõiki neid momente, kuid mul on ikka üks küsimus, üks selge küsimus. pärast kohtulahendit, mida meil tõesti nüüd vaja on, kas meil on vaja midagi uut, täiesti uut ja paremat, milliseid lepingusätteid on meil siis nüüd vaja öö, äh, sõnastada, kas te võiksite öelda selgelt, kui kaugele on vaja minna, mis on mil määral vajalik. me räägime siin massilisest järelevalvest, jah, see leiab tõesti aset, meie fraktsioon on seisukohal, et ka kõige parem ja toredav Safe Harbor programm, ka kõige paremini kontrollitav programm ei aita meid edasi ja ei anna meile mingit kasu, kui andmeid edastatakse äh, rahvusliku julgeoleku äh, põhimõtetest lähtudes ja toimuvad äh, riikide tasandil asjad, mida me tegelikult ei soovi. Te rääkisite PNR andmetest, TTIP-st, Umbrellast, taha, võib-olla te täpsustaksite, kus te näete neid momente, mis vajavad nende raames täpsustamist. tahaksin sellist üleüldist järeldust teie suust kuulda, mis tuleneb sellest kohtulahendist. selleks, et täiustada vajaduse korral teisi Euroopa Liidu õigusakte. suur aitäh, proua Sippel, palun! aitäh, proua juhataja! tahaksin tänada asjade ülevaate eest. asi on ju selge, et senikaua, kuni pole kontrollitud, kas on olemas võrreldav samatasemeline äh, andmekaitse tase kolmandates riikid, ei saa sinna andmeid edastada ja seetõttu tuleb siis nüüd kontrollida, mis asi on otstarbekas ja kõrgel tasemel olev andmekaitse selles kolmandas riigis, mistõttu Äh, tuleb arvestada kahe tasandiga. esimene normaalse seadusandluse tasand ja teiseks, mil määral ettevõtted peavad kinni pidama teatud standarditest ja teiseks küsimus sellest, mis puudutab äh, salateenistusi ja nende tegevusest ja omavahelisest äh, kokkulepetest. ma arvan, et me peame tervikuna kontrollima, kellel on salateenistuses milline volitus. aga kuidas see kõik mõjutab niisuguseid leppeid nagu TTIP või lennureisijate andmeid, kas see kõik kui mitte otseselt, siis kaudselt eh, ei eelda üle-euroopalist eh, lennureisijate andmete eh, seadustikku, sest kui me edastame neid isikuandmeid kolmandatele riikidele, siis kas ka selline tegevus on nüüd sellest kohtulahendist tulenevalt puudutatud? on vaja ka selles kontekstis väga konkreetselt kontrollida seda ka silmas pidades väga erinevate teenistuste tihedat koostööd ja üleilmset julgeolekut, et ka siis mitte ei ole võimalik jõuda mingi üle-euroopalise lahenduseni, ma arvan, et minu meelest meil peaks olema Euroopas selline ühtlustatud lahend, mille alusel me võiksime öö, siis suhestuda kolmandate riikidega härra Kirchhoff, teie olete ju variraportöör, palun. ma vabandan, et ma ei olnud eelmise arutelu käigus kohal, ma lugesin suure huviga äh, töörühma seisukohta ja õnneks ma ei olnud uues äh, mul, äh, mul oli, mul oli õnn olla e-, eelmisel nädalal USA-s kongressis, kus toimus Safe Harbor alaline äh, Äh, debatte ja tehti järeldused sellest Šemsi juhtumist. me soovime pro-, volinik Jurovale edu tema töös, me loodame, et ta teeb vastavad järeldused ja leiab ka vastavad tagatised, mis võimaldab meil jätkata safe harbor taolist tegevust, mis on oluline Euroopa Liidu USA suhetes kuid ma tahaksin esitada paar küsimust kõigepealt selle kohtuotsuse kohta. oletagem, et saavutatakse rahuldav järeldus, millisel määral on see kohtuotsus tagaosa ulatuva jõuga? millisel määral äh, kuulub see otsus ülevaatamisele? ja kas see tähendab, et seda otsus tuleb hakata jõustama või see allub ka teatud äh, sündmustele, kas Euroopa Kohtus on ka mingi selline menetlus, mis võimaldab täiendavat edasikaebamist või äh, tegelemist selle kohtuotsusega. ja äh, alternatiivid, mille töörühm on välja pakkunud, juhul kui safe harbor enam ei kehti siis on mul küsimus, kas töörühm kaalus ka neid suhtelisi teisi mõjusid teist liiki ettevõtete puhul, ilmselt on ka alternatiivsed õiguskaitsemeetmed, kuid mitte alati ei ole need kättesaadavad või kohaldatavad suurettevõtete puhul. arvestades millised karmid tingimused nendega on seotud, kas töörühm kavatseb ka midagi ette võtta äh,, nagu näiteks on tehtud ettepanek täiendava lepingu sõlmimiseks, kas äh, töörühmale tundub, et on olnud midagi prioriteetset, millega nad peaksid üritama tegeleda? suur tänu, härra Kirkup. ja nüüd äh, proua Aguilar. härra Aguilar tänan. Äh, ma äh, tänan äh, selle ettekande eest, milles käsitleti seda Euroopa Kohtu olulist otsust ja, ja selle järelmõju. me kuulsime ka, ka artikkel kakskümmend üheksa töörühma põhjendusi. see artikkel näitab, et, et andmekaitse direktiiv on endiselt elujõuline mida ma kahetsen. sest mina tahaksin eh, selle direktiivi asemel näha juba seda uut eh, andmekaitsepaketti, mida me ootame. aga niikaua, kuni meil seda andmekaitsepaketti, mille kallal me oleme aastaid töötanud, veel ei ole andmekaitse direktiiv on jätkuvalt jõus ja teie rühmas on esindatud eh, kõik Euroopa Liidu liikmesriikide ametnikud, kes tegelevad igapäevaselt ka selle direktiivi sätete jõustamisega. ja see on aspekt, mida ma tahaksin lisada meie tänasele arutelule. loomulikult ma toetan kõiki neid murepunkte, mida on juba väljendatud, kuid minu mure on seotud äh, selle mõjuga Euroopa Liidu liikmesriikidele. sest see kohtuotsus ei mõjuta mitte ainult Euroopa Liidu ja USA vahelisi kahepoolseid suhteid läbi selle safe harbor otsuse, ähm, mis nüüd Euroopa Kohtu poolt õigustühiseks kuulutati, see mõjutab kõiki teisi kahepoolseid lepinguid Euroopa Liidu ja kolmandate osapoole vahel, äh, millele kohaldub ka samuti see Euroopa Kohtu tõlgendus, äh, sest Euroopa Liidu põhiõiguste harta on Lissaboni lepingu osa, äh, sellel on sama õiguslik mõju nagu ka teistel aluslepingutel, mis on Euroopa Liidu primaarõigus ja on Euroopa Liidu põhiseaduslikuks aluseks. kuid see mõjutab ka Euroopa Liidu liikmesriikide õigussüsteeme, siseriiklikke õigussüsteeme, mis on omakorda esindatud ka artikkel kakskümmend üheksa töörühmas. ja ma tahaksin kuulda, milline on teie analüüsi põhjal selle kohtuotsuse mõju siseriiklikele õigussüsteemidele, näiteks andmekaitse edastuse tavadele, mida kasutatakse liikmesriikides vastavalt seal kehtivatele standarditele. kas need tuleb üle vaadata äh, selle Euroopa Kohtu siduva kohtuotsuse valguses, mis on palju nõudlikum kui varasemad? teiseks, milline on tõenäoline mõju mitte ainult andmeedastusele, vaid ka andmekaitse normidele ja standarditele. kuna Euroopa Liidu põhiõiguste harta valguses hakatakse neid nüüd üle vaatama. ja teiseks, vabandust, kolmandaks, Äh, kuidas jääb Euroopa Liidu liikmesriikide massilise jälgimise tavaga, sest seda esineb liikmesriikides ja need tuleks üle vaadata samuti selle Euroopa Kohtu otsuse valguses. kas on mõnda liikmesriiki, mida tuleks kontrollida mingil erilisel põhjusel vastavalt teie kogemustele äh, arvestades üldlevinud praktikat Euroopa Liidus, kas on mingisugune konkreetne liikmesriik, kellele tuleks rohkem tähelepanu pöörata ja juhtida tähelepanu Euroopa põhiõiguste hartale seoses eraelu kaitsega. tänan. suur tänu, härra Lopes Aguilar kas komisjoni või nõukogu esindajad soovivad sõna? komisjon, kas komisjonist on esindajad, kes soovib sõna saada? aga nõukogust? Äh, sõnum vastu saa-, äh, sõnum saadud ja mõistetud, sõna on teil, proua. kõigepealt äh, tänan teid kõigi nende küsimuste eest mis äh, annavad tunnistust teie suurele huvile ja soovile arutada seda tundlikku küsimust, millega tegeleb ka artikkel kakskümmend üheksa töörühm. kuid see küsimus äh, on ära teeninud ka laiema arutelu ja suur tänu selle elava arutelu ja äh, asjakohaste küsimuste eest, millele ma vastan ükshaaval. esimene küsimus äh, puudutas liikmesriikide riikliku julgeoleku aspekti ja seda, et see ei kuulu Euroopa Liidu institutsioonide pädevusse. ja see on tõesti äh, komistuskiviks, äh, mida me oleme kogenud ka artikkel kakskümmend üheksa töörühmas Äh, luureteenistuste küsimustes meil pädevus puudub, olgu tegemist siis nad siis Euroopa või riiklike asutustega. mõnedel liikmesriikide vastavatel asutustel on suurem mandaat, teistel kitsam ja see võib olla takistuseks selles keerulises teemavaldkonnas otsuste tegemisteks. kui me räägime nüüd Prantsuse CINL-ist, meil on äh, vastav õigusakt aastast tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa, äh, millega reguleeritakse äh, luuretegevust ja teabe kogumist. teatud juhtumite puhul CII-l teavitatakse nendest, teiste puhul mitte Äh, nende juhtumite puhul, mille puhul CNIL äh, esitab oma arvamuse, siis see arvamus ei pruugi olla siduv ega seda, mida alati ka ei avalikustata. Äh, CNIL võib ka teostada järelkontrolli, kuid mitte kõikide failide suhtes ja seetõttu esinevad märkimisväärsed piirangud meie töös. CNIL-i esinaine, kes samuti juhib artikkel kakskümmend üheksa töörühma, on soovitanud äh, suurendada organisatsiooni poolt läbi viidavaid äh, eel- ja järelkontrolle teises äh, Prantsuse õigussüsteemis on reguleeritud ka juurdepääs avalikele dokumentidele, see süsteem toimib hästi, kodanikud võivad võtta ühendust CNIL-iga, tagamaks isikuandmete töötlemise äh, kooskõlas seadusega kas see ongi praktiliselt kõik, mida CNIL võib teha, see organisatsioon võib muidugi hoiatada äh, luureasutusi juhul, kui on tuvastatud seadusrikkumine meil on ka sõltumatu haldusasutus, riiginõukogu, ja kõik need asutused kokku moodustavad väga keerulise süsteemi, kes vastutab äh, kontrolli eest, äh, mis sugugi ei lihtsusta asjale lähenemist euroopalikust vaatevinklist, sest on olemas teistes liikmesriikides hoopis teisi riiklikke süsteeme, mis toimivad teistel alustel ja seetõttu on väga raske hinnata ja võrrelda neid ja väga raske välja selgitada, millised õigused kuuluvad kodanikele erinevates riikides. vastuseks teisele küsimusele. selle kohtuotsuse laiem tõlgendamine arvestades äh, õigussüsteemi, mille alusel toimuvad andmeedastused väljaspoole Euroopa Liitu. me ei taha väita, et need vahendid ei sobi, silmas pidades eesmärke, me kavatseme analüüsida neid vahendeid, et anda nendele hinnang selle kohtuotsuse valguses, kuid need vahendid siiski sisaldavad meie jaoks vajalikke tagatisi näiteks artikkel neli, äh, need standardlepingulised klauslid. ametiasutused võivad peatada andmeedastuse, kui tehakse katse kõrvale hiilida lepinguste klauslite täitmisest täpselt selline sõnastus on ka kohtuotsuses. selle kohtuotsuse valguses ja arvestades seda, mida kohus on pidanud äh, lubatavaks äh, eranditena demokraatlikus ühiskonnas, peamegi analüüsima, kas need vahendid äh, annavad mulle piisavaid tagatisi Äh, lõigetes kaheksakümmend kuni üheksakümmend kaks ja üheksakümmend kolm sisaldab kohtuotsus äh, USA-s isikuandmete kaitse taseme analüüsi ja viitab sellele, et sellise analüüsi oleks pidanud läbi viima ka Euroopa Komisjon ja komisjon oleks pidanud kehtestama ka kriteeriumid äh, USA õigussüsteemi hindamiseks. andmekaitse seisukohalt, arvestades Euroopa Liidust edastatavaid andmeid USA-sse. no selge see, et üleöö me ei peata andmeedastust USA-sse me mõistame, milline saaks olema sellisel juhul majanduslik mõju ja seetõttu oleme ette näinud kolmekuulise üleminekuperioodi, nii-öelda puhverperioodi, mis võimaldab ettevõtetel kasutada nimetatud vahendeid, olles teadlik, et nendega kaasnevad teatud riskid. samas me mõistame, et me peame tegutsema pragmaatiliselt, kuid me peame mõtlema ka, millist mõju omab see kohtuotsus teistele instrumentidele. me peame seda tõsiselt analüüsima, lähtudes üleüldisest õigusraamistikust ja eranditest, äh, et äh, hinnata äh, vastavust artikkel kakskümmend neli sätetele. siis oli küsimus, mida me vajame. seda küsimust oleme isegi esitanud ja nagu ma juba mainisin, olles arutanud neid küsimusi artikkel kakskümmend üheksa töörühmas, on see küsimus ikka ja jälle üles kerkinud. vastus ei peitu meie lepingulistes instrumentides Äh, sest need ei mõjuta andmesaajate õigusraamistikku. mis tähendab, et niipea kui andmeimportööride õigusraamistik ei võimalda täita põhiõiguste hartas ette nähtud isikuandmete kaitsenõudeid ja äh, lepinguklauslites ette nähtud sätteid äh, võib kasutada ähm, teile meelepäraseid vahendeid, kuid samas ei tohi unustada, milline on nende normide hierarhia, mille, millest ei tohi taganeda. me teame, et olukord ei ole ideaalne ja mõistame, et see ei ole vastus. vastus peitub valitsustevahelistes lepingutes on tekkinud raskusi küll Euroopa Komisjoni ja USA vastavate ametiasutuste vahel lepingu sõlmimisega, kuid äh, meil peab olema piisav leping, et äh, importöörid äh, peaksid kinni ka Euroopa Liidu õigus äh,, õigusaktidest. ja ma usun, et kõik osapooled peavad mõistma selle olukorra ulatust ja iseloomi ja äh, kodanikuühiskonna organisatsioonid tegelevad aktiivselt sellega, me oleme väga palju kuulnud sellest, kuid kõik see peab jõudma ja olema vormistatud ka lepingus äh, selle kohta, kes mida, millise infoga tohib ette võtta, äh, kes, millal ja kuidas võib neid andmeid taaskasutada mis ei tähenda, et ei saa öelda, et võib äh, kõrvale kalduda Euroopa Liidu õigusest, kuid igasugune erand äh, peab lähtuma kohtuniku poolt esitatud kriteeriumitest. Äh, siin on proportsionaalsuse põhimõtted, isikutele antud edasikaebamise võimalus, õigluse põhimõte ja nii edasi. neljandaks mainiti PNR-i, e TTIP-d ning võimalikku mõju teistele rahvusvahelistele lepetele ning instrumentidele. rääkides teistest instrumentidest, siis on oluline mainida, et et mitte niivõrd olulised need teatud järeldused, mida teinud, vaid me peame mõtlema, millised saavad olema selle protsessi tagajärjed. ja ma rohkem nagu ei lisaksin. artikkel kakskümmend üheksa töörühm ja vastavad kontrolliasutused on teadlikud, et tuleb hinnata võimalikke mõjusid. mis puudutab alternat-, alternatiivsete vahendite olemasolu ja kuidas see uus leping võib mõjutada ettevõtteid. ma olen juba osaliselt sellele vastanud, et selle lepingus peavad olema vastavad tagatised ja selle kohtuotsuse valguses need peavad olema haldus- ja õiguskaitsevahendid, proportsionaalsus tagatud, läbipaistvus ähm,, kõik need kriteeriumid peavad olema täidetud ja nende kohta peavad olema ka vastavad tagatised, kui neid andmeid kasutatakse avaliku võimu esindajate poolt. tänu sellele kohtuotsusele ja Euroopa Kohtu kohtupraktikale me põhimõtteliselt teame, millised on lubatud erandid demokraatlikud ühiskonnas. seega me ei alusta nullist. see ei ole meiepoolne soovide nimekiri, vaid eh, meie soov on kokku panna selline juriidiline leping, mis ka toimiks ja annaks soovitud tulemusi kuidas õigus, siseriiklikud õigussüsteemid mõjutavad teisi liikmesriike, ma osaliselt vastasin sellele. sellega tuleb tegeleda. kuid äh, äh, täna on veel meie töö algusetapis. nagu ma alguses ütlesin me oleme seadnud endale väga ambitsioonika ülesande me peame algul tegelema nende lepinguliste instrumentidega, siis analüüsima selle kohtuotsuse mõju teistele süsteemidele. hetkel ei ole järeldusi veel tehtud, kuid selle kohtuotsuse valguses me ei saa peita pead liiva, me ei saa öelda, et saab olema teine safe harbor leping ja sellega piirduda. me peame leidma võimaluse andmeedastuse õiguslike vormide loomiseks. suur tänu, proua Reinal äh, selle info ja selgituste eest. sekretäriaat informeeris mind et me kohtume artikkel kakskümmend üheksa töörühma esindajaga veel jaanuari lõpus ja võib-olla siis saame vastused mõningatele täna esitatud küsimustele, arvestades sündmuste käiku vahepealsel ajal. suur tänu, kolleegid, nüüd me jõuame päevakorra kahekümne neljanda punkti juurde hetkeseis äh, kolmandate riikide kodanike teaduste, õpingute, õpilasvahetuse, tasustatud, tasustamata praktika, vabatahtliku teenistuse, au pair'i töötamise eesmärgi riigisisene, seal elamise tingimuste kohta, see on uuesti sõnastatud. see on ainuke rändega seotud õigus instrument, mida praegu läbi vaadatakse, Silja Vikström nüüd annab meile selgitused. austatud kolleegid, paistab, et kõik lähevad äh, siit saalist ära, aga mul on väga hea meel öelda, äh, rääkida teile, mis on saanud siis sellest äh, direktiivist, siis peale tunde ja arvutuid arutelusid oleme nüüd jõudnud poliitilise mm, pakett kokkuleppeni, kõikide kü-, lahtiste küsimuste osas, mis puudutavad teadustööd, õpinguid ja nii edasi. nüüd natukene tööd tuleb veel teha, aga me eh, soovime siis järgmise nädala kolmepoolsetel eh, läbirääkimistel jõuda ka lõpliku kokkuleppeni, et poliitiline seisukoht on juba olemas. ja täna ma sooviksin tänada kõiki, kes on olnud kaasatud sellesse töösse juba kolm aastat, tegu on tõesti väga pika ja keerulise ajaga olnud, tegu. ja, ja ma loodan, et see ei jää veel aastateks nõukogusse ähm, sooviksin tänada ka variraportööre ja nende kolleege. me oleme tõesti olnud suurepärane meeskond algusest äh, peale kuni lõpuni, me oleme võidelnud äh, samade eesmärkide eest ja sooviksin ka Euroopa Parlamendi ja libekomisjoni suurepärast personali, tänada, tänada ka eriti Roosat tehtud töö eest ja ka oma assistenti Danieli sooviksin tänada, soovin tegelikult teid mõlemaid sooviksin tänada ka kannatlikkuse eest, mida te näitasite üles äh, minu aadressil ja ka pühendunud töö eest. sooviksin pöörduda ka komisjoni poole ja tänada nende mm, väsimatute selgituste eest mm, sellel teel, kui me soovisime kompromissi leida ja sooviksin tänada ka nõukogu äh, Ähm, hea koostöö eest erinevate eesistujate äh, ajal ja ka Luksemburg eesistujariigina on näidanud üles väga suurt ambitsioonikust, äh, loovust ja äh, on teinud meiega väga suurepärast koostööd. meil on olnud väga raskeid läbirääkimisi, aga koostöö on olnud alati vägagi konstruktiivne. ja ma nüüd selgitaksin üldjoontes seda äh, Äh, paketti. eelkõige on siis tegu paketiga, millel on tõesti väga suur lisandväärtus Euroopa Liidu jaoks. kohaldamisala laiendatakse, siia alla käivad siis äh, õpilased, tea-, teadlased, ähm, samuti vabatahtliku teenistuse äh, läbiviijad, praktikandid ja nii edasi. ja Euroopa Liidu liikmes, Euroopa Liidu sisenemist ähm, lihtsustatakse nendele ähm, ähm, kategooriatele ka nende pereliikmete sisenemine Euroopa Liitu on lihtsustanud juurdepääs tööturule ja samuti ähm, teadlastel, äh, õpilastel on nüüd õigus jääda üheksa kuud, jääda Euroopa Liitu peale seda, kui nad on lõpetanud oma äh, teadustegevuse selleks, et kas leida tööd või alustada oma äritegevusega ning see tähendab, et me soovime tõesti ära kasutada kogu nendele antud hariduse potentsiaali. ja me peame ka arvestama sellega, et me soovime ju meelitada Euroopa Liitu äh, just kõige nutikamaid selleks, et majanduskasu surutada, samuti au-pair'id on hõlmatud direktiivi, isegi kui tegu on sellise vabatahtliku kategooriaga ja tegu on üldse esimese korraga, kui au pair'id on hõlmatud Euroopa Liidu õigusaktiga. niisiis, uus direktiiv ähm, muudab andekatele inimestele Euroopa Liidu sisenemise lihtsamaks ja see, ja ehitada meiega koos üles äh, tugevamat tulevikku ja mm, tagada heaolu meie kõigi jaoks. ja tagamaks ähm, need positiivsed äh, edusammud ähm, me leppisime kokku ka paljude tagatiste osas selleks, et ennetada kuritarvitamist. ja me näeme ka vajadust mõistlike meetmete järele ja me oleme olnud vägagi kriitilised bürokraatliku koorma osas, mis on liikmesriikidele väga oluline, aga ma usun, et lõppude lõpuks me oleme jõudnud väga hea kompromissini ka nende küsimuste osas. ja nagu ikka, on seal punkte, mida me, kus me sooviksime edasi minna ja, ja ka punkte, ähm, mille osas me ei ole nii veendunud, aga aga praegu me ju soovime kõik lahendada pagulastega seotud probleemi ja see teema ka näitab Euroopa Liidu ja institutsioonide tugevust just selles osas, et me, kui soovime, siis me suudame edasi minna ka ambitsioonikate äh, ettepanekutega, õiguslike ettepanekute, ettepanekutega äh, legaalse sisseränduses ja siin juba räägiti ka Valletta äh, tippkohtumisest mis on ka samuti selle teemaga seotud. ma veel kord sooviksin tänada kõiki, kes on kaasa töötanud selle raporti osas, selle direktiivi osas, nii et järgmisel teisipäeval me oleme jõudnud töö lõppfaasi ja luba ja võite kindlad olla, et kindlasti me tähistame seda, selle töö lõpetamist, nii et suur tänu ka teie ehm, huvi eest selle teema vastu. aitäh, proua Vikström! kahjuks ei ole variraportööre saalis ja nende seisukohti me kuulata ei saa, kas on kolleege, kes tahaksid siiski selles punkti all sõna võtta, tundub, et mitte. nii me saamegi edasi minna järgmise raportini ehk siis päevakorrapunkti kakskümmend viis juurde, mis puudutab karistusmenetluslike garantiisid süüdistat-, kahtlustatavale ja süüdistatav laste osas. Äh, see seisukoht on nüüd välja töötatud pärast kuuendat triloogi Strasbourgis. suur aitäh, proua juhataja, ta annab mulle võimaluse kolmepoolsete läbirääkimiste viimasest voorust rääkida, mis leidis aset kaudustata või süüdistata laste menetluslike tagatiste teemal. ma loodan, ma tõesti loodan, et lõpuks on meil ometi tekst, mis on kõikidele vastuvõetav. see oli väga keeruline protsess, sest alguses me otsustasime, et kõigepealt me käsitlesime neid artikleid, mille puhul võib-olla läbi rääkida on vajalik, võib-olla need on keerulisemad artiklid, selleks et võimalust liikult kiiresti edasi liikuda ja seejärel keskendusime nendele artiklitele, mis kindlasti eeldasid pikemaid diskussioone kokkuvõttes võin ma öelda, et isegi siis, kui eh, silmas pidada neid eh, tõsiseid raskusi, mis kerkisid esile ka viimase kolmepoolse läbirääkimisvooru käigus, oli siiski tunnetada, et me oleme võimelised terves reas punktides eh, ühise seisukohaga välja tulema ja see-eest tahan tänada ma ka eesistuja riigiministrit ma äh, äh, leian, et tänu sellele on võimalik käesoleval aastal selle dokumendiga finišisse jõuda, tahaksin tänada kõiki kolleege, aga ka variraportööre, eh, kelleks, et ette valmistada järgmine triloog, mis leiab aset kaheteistkümnendal novembril. tänan loomulikult ka komisjoni kogu sekretäriaati, kes toetasid mind selle töö läbiviimisel tahaksin rõhutada, et põhimõtteliselt võime senise tööga siiski rahul olla. ma leian, et terve rea küsimuste eh, saime sulgeda, terve rida artikleid on lõpuni lihvitud, nagu näiteks artikkel viisteist. selle artikli puhul suutsime läbi suruda selle, et eh, lapsel oleks eh, Eh, kas täiskasvanust saatja või lapsevanem. ja samuti, et kogu protsessi vältel oleks lapsel eh, täiskasvanu kõrval. <clears throat> nõukogu polnud mitte sugugi selle vastu, kuid, kuid see säte ei olnud esialgses ettepanekus ette nähtud, muuhulgas ettepanekus, mille tegi komisjon. meie tegime selle ettepaneku, me jõudsime siin ühisseisukohale. siis artiklis kaheksa on sätestatud, et, et meditsiinilise ülevaatuse kõrval on võimalik osutada ka õigusabi ja need kaks punkti ei olnud samuti ka äh, lülitatud komisjoni esialgsesse ettepanekusse. meie kui parlament suutsime selle õiguse meditsiinilisele läbivaatusele ja õigusabile läbi suruda. oli ka terve rida punkte, mis seni ikka veel on äh, lahtised, nagu näiteks artiklid kümme kuni kaksteist, mis käsitleb erinevaid garantiisid kõikidele alaealistele, mis seonduvad vabaduse võtmisega äh, ja äh, vanglas viibimisega. ma leian, et siin on võimalik kokkuleppele jõuda, sest garantiide puhu osas on üldine lähendamine, lähenemine samasuunaline. seda enam, et me peame sõnaselgelt täpsustama, vabaduse võtmise etapid ja põhjendatuse. pärast tehnilisi istungeid ja silmas pidades eelolevat kolmepoolset osapoolt, kolmepoolseid läbirääkimisi on kindlasti reaalne, et me jõuame tulemuseni, mis lahendab ka seni lahtised otsas alaealiste õiguslike garantiide osas. nüüd, kui rääkida artiklist kuus see puudutab õigusabi saamist ja advokaadi kaasamist. ma tahaksin öelda, et kui me räägime alaealistest, siis tahaksin korrata, et silmas pidades minu äh, seniseid kogemusi, siis võiks arvata, et alaealistes rääkides antud kontekstis on see hästi lihtne, kuid tegelikult, kui me selle teema avaneb, siis osutub see teema erakordselt keeruliseks ja te kerkivad küsimused, mis on olulise tähtsusega, olulise tähtsusega erinevate menetluste käigus. artikkel kuus, mis puudutab õigusabi osutamist, selgus, et see tekitab kõige enam probleeme, kuid kõige olulisemad probleemid on meil kerkinud siiski nõukogu äh, vastuseisuga äh, advokaadi õigusabi osutamisele. kõik need küsimused ei ole iseenesest keerulised, kuid selge on see, et see direktiiv sisaldab terve rida erandeid mida ei saa mitte mingil juhul aktsepteerida. me ei saa käsitleda neid tohutuid erandeid siis, kui me räägime alaealiste kaitsest. alaealised vajavad kaitset, alaealine on, see on spetsiifiline ühiskonnarühm ja selleks on vaja tõesti, et neil oleks seda garanteeritud laiaulatuslik kaitse. me töötame tõesti eh, selle nimel, et me suudaksime seatud sihid saavutada, kuid mis puudutab artiklit kuus, mis puudutab õigusabi garanteerimist, siis selles küsimuses ei saa me järeleandmise teha, teistes punktides me võime olla äh, ehk paindlikumad. kui me räägime artiklist kaks, siis selles osas äh, tuleb veel tõsist maajagamist, aga ma loodan, et me suudame saavutada kõiki osapooli rahuldava tulemuse, see on esmakordne, kui selline direktiiv seadusandliku dokumendina võetakse vastu üle-euroopalisel tasandil ja ma leian, et see on olulise tähtsusega paljude riikide jaoks. me oleme võtnud endale kohustuse see töö lõpuni viia, nagu ma juba ütlesin, kaheteistkümnendal novembril toimub seitsmes kolmepoolne läbirääkimiste voor. siis on meil veel ees mõned tehnilised istungid, aga loomulikult ka kohtumised variraportööridega, loomulikult teeme kõik selleks, et kolmepoolsed läbirääkimised lõpule viia. suur aitäh, proua Kinitši, teie tutvustuse eest. kohal on suhteliselt vähe kolleege, kuid te lubaksite, siis ma teeksin ettepaneku, et ma äh, saat-, et te saadaksite nende läbirääkimiste tulemused komisjoni liikmetele, seda enam, et esmakordselt võetakse Euroopa Liidu tasandil vastu alaealiste kriminaalõiguslikke menetlusi kaitsev õigusakt. ja nüüd me jõuame järgmise päevakorrapunktini see puudutab Periklese programmi ja eurokaitset rahapesu eest. Periklese programm kuni aastani kaks tuhat kakskümmend puudutab eurokaitset rahapesu eest. selle programmi niisiis, aastani kaks tuhat kakskümmend on ette nähtud äh, programmid ja artikkel kolmteist lõige kolm selles ähm, määruses ütleb, et äh, komisjon esitab äh, iga aasta Euroopa Parlamendile nõukogule teavet selle programmi kohta ja praegune aruanne käsitleb aastat kaks tuhat neliteist ja nüüd ma annaksingi komisjoni esindajale sõna ja siis saavad sõna parlamendi liikmed. palun, komisjon, sõna on teil härra Kaug. aitäh! aitäh, et andsite komisjonile võimaluse ehm, esitada aruanne ehm, Periklase programmi rakendamise kohta aastal kaks tuhat neliteist ja ma annaksin teile ka natukene taustinfot ehm, Periklas programmi kohta äh, aastani kaks tuhat kakskümmend ja sooviksin rõhutada kõige olulisemaid tegevusi mis on ära toodud aastal kaks tuhat neliteist aruandes ja ka millega me jätkame edaspidi. ja siinkohal on oluline jagada teiega mõningaid andmeid, mis puudutavad ähm, euro võltsimist ja vastavat ohtu. EKP andmed on näidanud kaks tuhat kaksteist kuni kaks tuhat viisteist, et äh, euro äh, rahatähtede võltsimise hulk on suurenenud, kui me võrdleme seda varasemate perioodidega näiteks äh, viimane info, mille EKP e on avaldanud äh, juulikuus aastal kaks tuhat viisteist, näitas, et äh, kaks tuhat viisteist esimesel poolaastal nelisada viiskümmend tuhat rahatähte on võltsitud, mis on siis kolmekümne seitsme protsendiline tõus võrreldes aasta kaks tuhat viisteist esimese semestriga, esimese poolaastaga. nii et eh, siin on tegu siis eh, euro eh, rahatähtede võltsimise andmetega. nüüd edasi, mis puudutab võltsitud münte, siis ka siin andmed näitavad trendi suurenemist ja suur konfiskeerimine leidis aset Napoli sadamas, Porto Chamarinos kaks tuhat neliteist äh, aasta lõpus kolmsada tuhat äh, võltsitud münti konfiskeeriti äh, seal operatsiooni käigus ja arvatavasti need võltsimine leidis aset Hiinas. ja kolmandaks, võltsingute kvaliteet on paranenud, eriti mis puudutab münte, siis konfiskeeritud mündid, nende äh, Eh, tunnused, elektromagneetilised tunnused on vägagi sarnased eh, tegelikele müntidele, eh, nii et seetõttu ka erinevad automaadid ei suuda tuvastada võltsitud münte. ja lõpetuseks, mis puudutab turvaelemente rahatähtedel, näiteks hologrammid, siis need on internetis täiesti vabalt saadavad ja ka mõningad Hiina veebilehed pakuvad selliseid tooteid väga madala hinnaga ja loomulikult organiseeritud kuritegevuse rühmitused saavad kasutada neid rahatähtede võltsimiseks. Europoli andmed aasta kaks tuhat neliteist kohta näitavad üks koma kaks miljonit võltsitud rahatähte konfiskeeriti politsei poolt ja selle koguväärtus oli kuuskümmend kuus miljonit eurot ja äh, Europoli SOCTA aruanne näitab ka, et äh, arvestades selle tasemega, et äh, euro on üks kõige olulisemaid valuutasid maailmas ja, ja tegu on stabiilse vääringuga, siis ähm, ka organiseeritud kuritegevuse rühmituste jaoks on huvipakkuvamaks muutunud just euro võltsimine ja, ja ka rahapesu ja kõik muud sarnased rikkumised. nii et arvestades selle olemasoleva ohuga, on oluline, et meil oleks sellised koolitusprogrammid nagu Perikles ja Periklase programmi eesmärgiks ongi tegeleda selle ohuga erinevatest äh, külgedest lähtudelt. aga ähm, ähm, ka direktiiv, äh, mis ähm, võeti vastu seadusandja poolt ja ka mida arutati siin ja mis võeti vastu kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ning see tagab eh, euro ja teiste vääringute eh, kaitse võltsimise eest ka kriminaalõiguslike meetmete, eh, meetmeid kasutades. ja oluline on see direktiiv ka selleks, et olukorda kontrolli all hoida, see on nii palju siis selle tausta kohta nüüd tulles Periklase programmi juurde, siis põhimõtteliselt on äh, tegu vahetusabi ja koolitusprogrammiga ja see programm rajati juba aastal kaks tuhat üks ning seda on nüüd äh, äh, laiendatud ka eelneva finantseerimisperioodi hõlmamiseks ja, ja nüüd see, nüüdne periood on seitse aastat ja paraku alles kahe tuhande viieteistkümnendal aastal äh, Periklase äh, programm äh, ka laiendati mitte euroala riikidele ja seetõttu kaks tuhat neliteist olid ainult euroala riigid need, kes said kasu sellest programmist. ja me räägime seitsmeaastasest perioodist, nii et see on küll piiratud, piiratud aeg, piiratud reservid, see on seitsmeks aastaks on ette nähtud seitse koma kolm miljonit. Periklase programmi on kaasajastatud võrreldes selle eelkäijatega, see on lihtsustatud ja rohkem tegevusi on saanud toetust. ja seire ja aruandlus on tõhustatud, see tähendab, et me peame nüüd palju regulaarsemalt äh, aru andma Periklase programmi kohta meie osapooltele ja üheks kõige olulisemaks osapooleks on loomulikult ka Euroopa Parlament. ja see on seotud ka artikli kolmteist äh, sätetega ja seal ära toodud kohustustega. ja seetõttu me ka tutvustame teile praegu kaks tuhat neliteist aasta aruannet. nii et eelarve, mis oli Eh, ette nähtud eh, eelarveasutuste poolt eh, Periklase programmile. on üle üheksasaja kahekümne tuhande euro ja kümme projekti on sellest rahastatud, kuus tulevad kolme euroala riigi pädevad asus Itaalia, Prantsusmaa ja Hispaania ametiasutustelt ja seega kajastab, et äh, neid riike puudutab äh, euro võltsimine kõige rohkem ja seetõttu nemad kasutavad ka kõige rohkem äh, Perikluse programmi fonde. nelja projekti, neli projekti on algatatud komisjoni poolt ja, ja kõik need kümme projekti on ka lisas üks ära toodud, mis on ka aruandele lisatud nüüd tehniline koolitus, erinevad personalikoolitus on siia kaasatud ja eelkõige on siia siis kaasatud just kõige tundlikumad piirkonnad kogu maailmas ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal olid siis selleks Ladina-Ameerika riigid, Tšiili, Tšiilis ja Kolumbias ehm, leidis aset seminar, kus käsitleti euro ja dollari võltsimist ja samuti me oleme keskendunud Albaaniale ja Türgile ja Ida-Euroopa keskosale, sellepärast et äh, leitakse, et just äh, seal võltsinguid levitatakse. kuussada kuuskümmend kaks eksperti on osalenud äh, Periklase tegevustes ja osalejad on nii euroala riikidest kui ka väljaspoolt suurem osa neist pärinesid Euroopa Liidu riikidest ja kes olid need osalejad, tavaliselt olid, nad esindasid politseijõude, aga aina rohkem on ka osalejaid erinevatest äh, ametiasutustest ja organitest, näiteks keskpankadest äh, ametnikke, samuti õigusasutustest kohtunikud, äh, juristid nii et äh, kaks tuhat neliteist aasta ähm, näitas, et rohkem äh, prokuröre, rohkem ähm, kohtunikke osales pereklise programmis, aga endiselt on oluline äh, ka piirkondliku koostöö element, et me endiselt oleme saanud läbi viia tegevusi, koostöötegevusi ka näiteks Kolumbia politseijõududega see on väga oluline näide, sellepärast et äh, Kolumbias on mõningad äh, hotspotid, äh, mis toodavad võltsitud euro tähti ja ka dollareid ja seetõttu on oluline, et me oleksime esindatud ka seal kohapeal. ja teeksime koostööd siis ka USA luureteenistusega. nüüd kaks tuhat neliteist aasta puhul oli oluline ka mitmekesistamine, erinevate tegevuste mitmekesistamine ja ka vastavad uuringud äh, on saanud toetusi ja siin on äh, käsitletud näiteks selliste rikkumiste teostajate, kurjategijate taust, äh, samuti on vaadatud ka, kuidas tulevikus münte paremini turvata ja mida me sooviksime veel eriti eh, rõhutada, on konverents Frankfurdis, eh, eh, mis rahastati kaks tuhat neliteist aasta eelarvest, mis leidis aastat kaks tuhat viisteist aasta alguses ja mis korraldati koos EKP-ga ja Europoliga. seal oli koos sada seitseteist eksperti, neljakümnest erinevast rahvusest oli esindajaid ja see veel kord rõhutas rahvusvahelise koostöö olulisust. ja et äh, vääringute võltsimine on rahvusvaheline fenomen ja seetõttu me peaksime koostööd tegema kõige olulisemad partneritega, näiteks nagu Hiinaga, kes muide ei ole veel ratifitseerinud Genfi konventsiooni ja see on väga oluline konventsioon kahekümne üheksandast aastast mis puudutab äh, vääringute võltsimise vastast võitlust ja selle ennetamist ja see lihtsustab äh, ka äh, õiguslikku koostööd. see ja see väldib ka diskrimineerimist välisvääringute osas ja me jätkame nüüd aasta kaks tuhat viisteist äh, tegevusprogrammi äh, rakendamisega ja me oleme arutanud tegevusprogrammi koos äh, liikmesriikidega, EKP-ga ja Europoliga ja seda siis komisjoni ekspertrühma raames. ja aastal kaks tuhat viisteist on ära toodud ka meie põhiprioriteedid, nii et tegevusi viiakse läbi nendes liikmesriikides, keda kõige rohkem äh, euro võltsimine äh, puudutab ja meil on ka olemas äh, vastavad ähm, tegevused just võltsingute levitamise piirkondades. ja me jätkame ka koostööga kolmand-, koostööd kolmandate riikidega nagu ähm, Lõuna-Ameerika riigid ja me soovime ka tõhustada koostööd Hiinaga komisjon praegu tegeleb äh, ka kaks tuhat viisteist äh, aasta tööprogrammi äh, teostamises häirega ja kui meil tulemused on olemas, siis loomulikult me teavitame nendest tulemustest ka Euroopa Parlamenti ja Nõukogu. ja lõpetuseks ma leian, et Euroopa parl-, pärikluse programm kaks tuhat kakskümmend on väga oluline mm, euro kaitsmisel võltsimise eest ja selle ennetamisel, aitäh teile! no nii, kui te kolleeg. aitäh! meil on ainult kaks kolleegi veel siin saalis, aga teie aruanne oli tõesti väga huvitav, seal oli väga palju äh, huvitavaid detaile, ma ei tea, kolleegid Tšinitši ja Lopez Aguilar, kas soovite sõna? aitäh, proua Tšinitši, ma tänan komisjoni selle aruande eest, sellepärast et tegu on äh, teemaga, mis on tõesti suure tähelepanu all. ja mul on hea meel, et äh, ka mina saan oma ähm, aega sellele, mm, sellega tegeleda. tegu on teemaga, mis käsitleb väga erinevaid tegureid näiteks eh, see puudutab nüüd tehnilist eh, poolt kui ka juriidilist poolt eh, ja ka mm, teadusuuringuid. nii et siinkohal on koostöö liikmesriikide vahel oluline ja mitte ainult liikmesriikide vahel, vaid oluline on ka koostöö nende riikidega, kus kahjuks selliseid võltsinguid toodetakse. siin räägiti palju võltsingutest Äh, rahatähtede võltsingutest ja müntide võltsingutest, selle vastu mm, paistab olevat väga keeruline võidelda, sellepärast et äh, võltsimisspetsialistidele paistab olevat väga lihtne näiteks ühe eurost münti äh, võltsida. kas on mingisuguseid konkreetseid näitajaid ka rahatähtede osas ja mind huvitaks ka politseiasutuste koostöö just uurimiste läbiviimisel, aga ka mm, kriminaalõigusliku koostöö raames, nii et mitte ainult koostöö Europoli ja mm, Eurojustiga, vaid ka koostöö liikmesriikide vahel, konkreetsete riikide vahel, et kas Periklase programm näeb midagi spetsiifilist ette või on või võib siin ette näha ka mingit erikoolitust nendele, kes selles sektoris tegutsevad äh, politseijõududes ja ka ähm, õigusasutuste jaoks võib see olla vägagi huvipakkuv ja oluline, sest see probleem näitab kasvamise trendi ja küsimus ongi, et kas selle praegusest koostöötasemest piisab või saab seda veelgi tõhustada ja laiendada, eriti mis puudutab uurimiste läbiviimist ja ka siis kriminaalõiguslikke tegevusi koostöös äh, liikmesriikidega, ka kolmandate riikidega. aitäh, proua Tšinitši! Teile esitati äh, nüüd paar küsimust äh, proua Sinitsil, palun, teil on nüüd võimalus vastata. mul on hea meel, et te mainisite neid aspekte, eh, mis puudutab õiguskaitseasutuste vahelist koostööd. see ongi põhjus, miks Periklase meetmed on üha rohkem suunatud ka õigusasutuste vahelisele koostööle et me soovime näha Perikleses ka kaasfinantseeritavaid meetmeid, näiteks personalivahetust, praktilisi töötubasid, milles äh, õiguskaitseasutuste töötajad saaksid osaleda või olla esitatud. meil on hea meel, e, et EKP ruumides korraldati see suur Frankfurdi konverents, kus oli palju esindajaid nii prokuratuurist kui ka kohtuorganitest ja mitte ainult Euroopa Liidu liikmesriikidest, vaid ka näiteks Peruust ja Kolumbiast. ja me vajame sellist rahvusvahelist koostööd ka õiguskaitseasutuste tasandil eh, ning seda tuleks tõhustada. mis puudutab politsei koostööd, meil on hea meel, et näiteks Itaalia karabineerid on korraldanud erinevaid personalivahetusi eh, vastavate politseiasutustega näiteks Lääne-Balkani piirkondadest, Albaaniast ja teistest riikidest selles piirkonnas on viinud läbi praktilist koolitust äh, nii tehnilist kui ka taknilisi õppusi loomulikult meil on ka riiklike keskasutuste süsteem, mis peavad olema loodud kõikides liikmesriikides Genfi konventsiooni alusel, vähemalt kõikides maailma riikides, kes on ühinenud Genfi konventsiooniga, selleks, et koordineerida vastavat tegevust äh, nendes riikides ning soodustada rahvusvahelist koostööd. Äh, see ongi üks Periklase prioriteetidest ja me vajame neid meetmeid, et äh, tõhustada uurimiste tasandit nii tehnilises mõttes kui ka õiguslikus mõttes. suur tänu. kallid kolleegid, me oleme jõudnud nüüd päevakorra viimase punktini. on üsna haruldane äh, päevakorrapunkt meie jaoks, see on härra Džambaski on esitanud Euroopa Komisjonile kaks küsimust. esimene küsimus esitati kaheksateistkümnendal juunil ja teine teisel juulil. aga siiani ei ole komisjonilt vastust tulnud härra Džambaski kahjuks ei saa täna pärastlõunal osaleda selles arutelus ja seetõttu ma annaksin sõnajärje üle komisjoni esindajale, et selgitada, mis siis tegelikult teoksil on. ja miks härra Džambaski ei ole siiani vastust saanud? kes soovib komisjoni nimel sõna võtta? tänan äh,, proua juhataja. ma vastan komisjoni nimel. kõigepealt äh, selgituseks, sest vastavalt meie käsutuses olevale infole kirjalikud vastused mõlemale küsimusele on juba välja saadetud. vastus. Äh, esimesel küsimusel äh, saadeti teisel oktoobril ja vastus teisele küsimusele kahekümne esimesel oktoobril mis puudutab esimest küsimust, millele vastus äh, saadeti teisel oktoobril, selles vastuses komisjon juhib tähelepanu asjaolule, et lugupeetud parlamendiliikme poolt esitatud küsimus lähtus intervjuust, mille andis Itaalia peaminister, enne kui saavutati poliitiline kokkulepe komisjoni ümberpaigutamise ettepanekul, äh, lähtudes siis eeldusest, et nõukogus ei jõuta komisjoni ettepaneku suhtes kokkuleppele, äh, ümber paigutada nelikümmend tuhat ja hiljem ka sada kakskümmend tuhat pagulast. vahepeal tegelikult need otsused langetati, poliitiline kokkulepe neljakümne tuhande suhtes saavutati juulis ja otsus võeti ametlikult vastu neljateistkümnendal septembril ja saja kahekümne tuhande pagulase ümberpaigutamise suhtes saavutati kokkulepe kahekümne teisel septembril. seetõttu mm, komisjon ei pea vajalikuks midagi täiendavat lisada sest see tähendaks äh, spekuleerimist nende meetmete üle, mida itaallased oleks võinud äh, rakendada, kui äh, nimetatud kokkuleppeid poleks saavutatud. see oli ka meie poolt edastatud vastuse sisu. kas ma peaksin nüüd kohe otse üle minema vastuse juurde teisele küsimusele? teine küsimus puudutas olukorda Bulgaarias ja lugupeetud parlamendiliige väitis, et Bulgaariat tuleks kohelda samaväärselt Itaalia ja Kreekaga seoses komisjoni ümberpaigutuse ettepanekutega. meie vastuses juhitakse tähelepanu sellele, et olukord Bulgaarias ei ole hetkel võrreldav olukordadega Itaalias ja Kreekas, eriti arvestades ebaseaduslikke migrante, nende arvukust ja selles mõttes ma juhiksin lugupeetud parlamendisaadiku tähelepanu äh, uusimatele andmetele ebaseaduslike sisserändajate kohta Bulgaarias käesoleva aasta jaanuarist novembrini oli neid umbes kakskümmend kuus tuhat isikut, kes peeti kinni, äh, kui nad üritasid äh, Bulgaaria riigipiiri ületada äh, ja võrreldes palju suuremate ebaseaduslike sisserändajate arvuga Itaalias ja Kreekas. meil ei ole täpseid võrreldavaid andmeid, kuid Kreeka puhul oli see rohkem kui kuussada kolmkümmend tuhat ja Itaalia pool rohkem kui sada nelikümmend tuhat seega need arvud on märkimisväärselt suuremad, kuid loomulikult komisjon jätkuvalt jälgib olukorda Bulgaarias ja teistes liikmesriikides suuri, suure tähelepanuga ja võib ette näha võimalikke sarnaseid ümberpaigutamise mehhanisme nendes riikides, kui olukord sellisena, nagu ta on nimetatud kahes liikmesriigis, on äh, tekkinud, äh, ähm, leiab aset ka eelpool mainitud riikides. härra Džambaski ei ole küll kohal, kuid tema assistent on kohal. Äh, te võib-olla panete kirja öeldu härra Džambaski jaoks, sellega me oleme jõudnud päevakorra viimase punktini, järgmine koosolek toimub kuueteistkümnendal novembril, head õhtut kõigile! Thank you.